Bene, se gentilmente prendete posto possiamo iniziare il nostro incontro quasi in orario. niisiis, lugupeetud saadikud, palun võtke istet ja üritame enam-vähem õigeaegselt siiski alustada, ehkki kõik ei ole veel kohal ja üritagem kinni pidada ka meie ajakavast. meil on täna külaline, kes oli täpselt kohal, härra Ilir Meta kõigepealt ma tahan öelda, et kui suurepärane see on, et härra Meeta tuli oma riiki siia meie juurde esindama ning ma tahan ka õnnitleda tema riiki suurepärase edasiliikumise eest reformidega. väga huvitavad arengud on toimunud ka julgeoleku vallas Albaanias ning õigusriigi ja majandusreformide alal ja ma tahan üle korrata ka seda, mida me ootame Albaanialt, nimelt edasisi positiivseid eh, samme. Eh, kohtusüsteemi vabadus, meedia, õigusriik. me oleme näinud eh, positiivset edasiliikumist siin ja soovime, et see ka tulevikus jätkuks, nagu me teame Albaania ei olnud esimeses ettepanekus, mis tehti juulikuus viisade eh, tühistamise kohta Montenegroga ja endise Jugoslaavia vabariigi Makedooniaga. aga pärast seda on Albaanias tublisti edasi mindud ja lahendamata küsimused eh, üritatud lahendada nii et ma olen teile maalinud nüüd positiivse pildi, aga on ka äh, muresid, mis seonduvad praeguse poliitilise olukorraga Albaanias äh,. ja algasid need probleemid kohe valimiste järgselt Albaanias. Äh, nimelt valitsus ja Sotsiaaldemokraatliku Opositsioonipartei on omavahel vaenujalal pärast äh, valimistulemuste avalikustamist ja senini ei ole nad suutnud ka ühist keelt leida ja see on juba negatiivselt mõjutanud reformipoliitikat Albaanias. nii et tegemist on konfliktiga ja see kahjustab Albaania edasist arengut. ja nüüd, härra minister, võib-olla te jagate meiega oma julgustavaid mõtteid. ja annan kohe ka teile sõna ettekandeks. Thank you very much. Honorable Chairman. tänan, lugupeetud esimees Albertini, lugupeetud saadikud väliskomisjonis. mul on suur heameel esineda siin teie kõrge koja ees kaks nädalat pärast seda, kui peaminister Berisha andis vastused Euroopa Komisjoni eh, küsimustikule ja saatis need volinik Füülele ja me suhtusime vastutustundega ja professionaalselt mm, selle küsimustiku täitmisesse. kaasasime kodanikuühiskonna ja huvirühmad. ning me oleme võtnud omale kohustuse täita need mm, võrdlusalused, mis ka viisa liberaliseerimise raames nõutakse. meie jaoks on see väga tähtis, meie kodanike jaoks, meie riigi jaoks ja eriti inimväärikuse seisukohast on see väga tähtis, et viisarežiim lihtsustuks. kunagi me olime isoleeritud, aga nüüd me tahame anda oma kodanikele võimaluse viisavabalt äh, Schengeni ruumis ringi liikuda. ja sellega täitub enda unistus. ja nüüd ma kasutan võimalust ja avaldan sügavat tänu teile ja Euroopa Parlamendile selle tugeva toetuse ja julgustuse eest, mida me oleme saanud, et me saaksime täita kõik vajalikud kriteeriumid, mis lõppkokkuvõttes toovad kaasa otsuse viisarežiim lihtsust liberaliseerida. ja see on seda tähtsam ja asendamatum, kuna Lissaboni leping on jõustunud ning Euroopa Parlamendi roll otsuste langetamisel on suurenenud. see on põhitähtis otsus mitte ainult meie jaoks, vaid ka teie jaoks kui Euroopa kodanike esindajate jaoks. ja ma tahaksin teiega jagada mõningaid meie saavutusi ning panna need Euroopa integratsiooni laiemasse konteksti. Euroopa Komisjon räägib teile, mida arvasid eksperdid sellest, kuidas me oleme Äh, võrdluskriteeriumides kinni pidanud, aga te juba teate esimesi tulemusi, äh, kui te külastasite Albaaniat hiljuti, kuulsite sellest. Albaania on tublisti edasi liikunud äh, julgeoleku vallas. viimased andmed näitavad, et me oleme kuussada tuhat biomeetrilist passi suutnud välja anda ja üle kahe tuhande, kahe miljoni ID-kaarti ja seda vähem kui aasta jooksul. ja samuti on meil digitaalne register kodanike kohta ning igal kodanikul on oma ID-number. Albaania on tublisti edasi liikunud ka piiride valvamisel ja immigratsiooniküsimustes. meil on kõrgemal tasemel tehnoloogia meie eh, piiridel ja biomeetrilised lugejad, meil on standardnormid eh, ette nähtud, ühe eh, kontrollimeetod ning me edukalt viime ette ka rahvusstrateegiat ja tegevusplaani selleks, et oma piire integreeritult hallata. ja meie ametivõimud teevad koostööd ka tagasivõtulepingu läbirääkimisel nüüd avalik kord ja julgeolek. siin on Albaania ametivõimud suurendanud oma jõupingutusi võitluses korruptsiooni, organiseeritud kuritegevuse illegaalse kauplemise ja muude negatiivse nähtuste vastu ning palju tähtsaid seadusi on vastu võetud. ja siin ma tahaksin juhtida tähelepanu eriti tsiviilkonfiskeerimise äh, seadusele, mis äh, on niinimetatud antimaffia seadus ja konfiskeerib organiseeritud kuritegevuse varasid ning sellega kärbib kuritegelike rühmade üksikisikute tegevust. nüüd strateegia ja tegevusplaan korruptsiooni vastu on samuti vastu võetud ning arvud juba näitavad, et on kasvanud eh, nende juhtumite arv, kus korruptsiooni on tuvastatud ja ehm, õigusrikkujad vastutusele võetud ja isegi eh, kohtunike immuniteeti on ära võetud, et paremini uurida. nüüd võitlus narkokuritegevuse vastu ning ehm, narkootiliste taimede kasvatamise vastu ja siin on tubli edasiliikumine, me teeme head koostööd õiguskaitseorganitega kolmes tähtsas küsimuses ja sellega me oleme, usaldusväärsus on kasvanud ja meie tegevuse efektiivsus on kasvanud. samuti on vastu võetud roomide integreerimise programm ning diskrimineerimise vastane seadus, need on mõlemad väga tähtsad arengud ning äh, volinik on ametisse määratud, kes peab hea seisma mm, võrdsuse temaatika eest. nüüd, mis puudutab äh, sõnavabadust, siis Albaania parlament on astunud vajalikud sammud selleks, et vastu võtta solvamise ja laimamise alased õigusaktid. me oleme ka lähenenud rohkem toimiva majandusega ühiskonna nõuetele ning vaatamata sellele, et finantskriis on ülemaailmselt toimunud ja majandusolukord on raske, oleme tublisti siiski edasi liikunud. see näitab järjekordselt, kuivõrd tähtis on, et majandus oleks elujõuline ja optimistlik ja meie majanduskasv äh, aastal kaks tuhat üheksa oli kolm koma kolm protsenti me oleme tublisti investeerinud energiasektorisse ja süsteemide vahelistesse energiaühendustesse ning me oleme muutumas väga tähtsaks piirkondlikuks tegijaks energeetikas. seda võib öelda ka teiste infrastruktuuride kohta. nimelt me tahame Albaania ühendada naabermaadega, naaberpiirkondadega, isegi laiemalt maailmaga. meil on uus nägemus ka meie piirkondlikust välispoliitikast. Albaania tahab edendada konstruktiivset rolli rahu ja stabiilsuse ja heaolu tagamisel Lääne-Balkanil ja me usume, et ainult suhtlemise kaudu eh, inimeste suhtlemise kaudu eh, majanduses, kultuuris, eh, teaduses, kodanikuühiskonna tasandil õpime me paremini üksteist tundma ja saame probleemidest üle. Albaanial on suurepärased suhted kõigi oma naabritega ja kõigi riikidega eh, siin piirkonnas ja meie suhted paranevad ka Serbiaga, sest meie leiame, et piirkondlik koostöö ja integratsioon on põhitähtsad selleks, et kiirendada kogu piirkonna integratsiooni. me teame oma tugevaid külgi, aga samas me ei eita oma probleeme me teame, et me ei ole ideaalsed ja peame tublisti vaeva nägema ja koos töötama selleks, et meie Euroopa agendat täita. Äh, valitsus on üles näidanud tahet töötada äh, ja võtta endale vastutus ja töötada käsikäes ka opositsiooniga nende eesmärkide nimel me tahame üle saada praegusest äh, probleemsest poliitilisest olukorrast ja enamus öö, valitsus on kaasanud ka opositsiooni ja leiab, et kõik protsessid peavad toimuma riigi konstitutsiooni austades ja läbipaistvalt. nüüd valitsev enamus on opositsioonile välja pakkunud parlamentaarse uurimiskomitee esimehe koha eh, ning me oleme välja pakkunud ka prokuröride rühma loomist, kes peavad uurima kõiki neid süüditusi, mis opositsioon on ähm, avalikkuse ette toonud ning me tahame, et kogu süüdistuste uurimise protsess oleks läbipaistev. meie oleme ka NATO riige ning me tahame Euroopa Liidu liikmeks saada, mis tähendab seda, et meie põhiseaduse austamine ning kohtusüsteemi sõltumatus on meie jaoks väga tähtis tagada. ja äh, poliitika ei saa kuidagimoodi kohtute otsuseid revideerida. ja opositsioon saab pöörduda Põhiseaduse kohtusse kui ka Veneetsia komisjoni oma süüdistuste esitamiseks ja me austame nende asutuste otsust. Albaania valitsus leiab, et sotsiaaldemokraatide boikott parlamendis ei ole kooskõlas demokraatia põhimõtetega ning on negatiivselt mõjutanud reformiprotsessi mida on väga vaja meie Euroopa agenda täitmiseks. me oleme pakkunud opositsioonile juhi roll võtta reformiprotsessis, mida me tahame läbi viia valimisseadustikus, pidades silmas eesseisvaid valimisi OSCE ja Odiiri soovitustele tuginedes. ma tahan kinnitada teile, et valitsus jätkuvalt seisab selle eest, et meil toimuks konstruktiivne avameelne dialoog opositsiooniga. me oleme veendunud, et see on ainus viis, kuidas me saame edasi liikuda oma Euroopa Liidu integratsiooni agendaga. ja Euroopa Liiduga integreerumine on albaanlaste rahvuslik eesmärk. olen nüüd valmis vastama kõigile teie küsimustele. suur aitäh teile järgmised. Äh, nüüd siis äh, anname sõna kolmeks minutiks raportöörile. Äh, suur aitäh, härra esimees. kõigepealt soovin ma tervitada asepeaministrit ja äh, ma ei soovi talt äh, midagi küsida, kuid äh, kuna ma olen koostanud Albaania teemalise raporti, siis võin öelda, et hiljuti ma käisin rap-, Albaanias ning seal ka vestlesin põhjalikult presidendi, peaministri, erinevate parteide esindajate ning ka kodanikuühiskonna esindajatega. ja tänu sellele visiidile on mul tegelikult väga hea ülevaade sellest, mis Albaanias toimub ja selle, äh, täna pärastlõunal me räägime nagunii ka minu raportist. härra Metes rääkis meile sellest, et Albaania on saavutanud äh, edu, et seal on äh, tehtud mitmeid reforme ja ka minu meelest on need reformid kahtlemata ähm, edumärgiks. Euroopa Liit omalt poolt toetab Albaania ja kogu Lääne-Balkani piirkonna püüdlusi kunagi liituda Euroopa Liiduga ning eh, selline püüdlus on kahtlemata ka reformide inspireerijaks. reformid aga parandavad kogu Albaania olukorda. me kõik teame, et Euroopa Liidu alane püüdlus on Albaanias vägagi olemas ja kõik tunnetavad seda ning Euroopa Liidu institutsioonid, eriti Euroopa Parlament, ei peaks mitte ainult eh, andma soovitusi, või kommenteerima Albaania olukorda, sellest on vähe. me peame aitama Albaaniat ka tõelist edu saavutada. ma saan aru, et Euroopa Liidu institutsioonidel ja Euroopa Parlamendil on oma kindel ettekirjutatud roll, kuid me ei ole siiski ainult kontrolliorganiks, me ei vaata ainult, mida Albaania on teinud, me ka toetame Albaaniat, et Albaania saaks saavutada eesmärke, mis on kasulikud Albaaniale endale ja kogu regioonile. võttes arvesse äh, olemasolevat eh, poliitilist olukorda on eh, praegu ajad keerulised, kuid eh, samas on ajad sobivad reformide edendamiseks. praegu on Albaanias tekkinud poliitiline ummikseis, parlament ei toimi normaalselt, poliitilist dialoogi tulemusrikkalt pidada ei õnnestu ja võib-olla on teatud poliitikutel ka kinnismõtteid ning nende kinnismõtete tõttu on raske saavutada edu, kuid parlament peab uuesti tööle hakkama. muidu ei ole võimalik asjakohaste küsimustega tegeleda ja seetõttu loodan ma, et see ummikseis varsti laheneb, et olukord paraneb ja kõik Albaania ühiskonna poliitilised parteid saavad hakata tegelema Albaania tõeliste probleemidega. ma olen täiesti nõus härra Meta öelduga. tõepoolest, äh, õigusriigi ähm, põhimõte rakendamisel on tehtud mitmeid edusamme, on vastu võetud äh, uusi seadusi, on äh, võetud näiteks vastu korruptsioonivastane seadus ja nii edasi. ja ma tunnen, ma arvan, et Albaania valitsus ning Albaania äh, poliitilised parteid peavad nüüd hakkama mõtlema, kuidas neid äh, seadusi ka rakendada. rakendamine on alati raske, kuid see on oluline. ja lõpuks tahaksin ma öelda seda, mida ütlesin juba alguses kuna Euroopa Parlament on olemas mitte ainult selleks, et kontrollida, mida riigid teevad, vaid ka selleks, et neid aidata, siis äh, peaksime me kindlasti vaatama, kuidas see rakendamistöö toimub, aitäh! suur aitäh ka teile! ning nüüd saab sõna Albaania delegatsiooni eh, juht kolmeks minutiks. suur aitäh! Ehm, tere tulemast teile, Albaania asepeaminister, meie välisasjade komisjoni. ka mina olen käinud Albaanias koguni kaks korda ja kõigepealt siis viisin Albaaniale liitumiseelse küsimustiku ning eh, teiseks eh, olen käinud ehm, vaatamas, kuidas kulgeb Albaania töö, mis puudutab äh, viisarežiimi äh, lihtsustamist. Äh, seega olen käinud Albaanias ja olen näinud, et viisarež-, viisarežiimi lihtsustamise tehnilised meetmed on juba olemas. ei ole mingit küsimustki, et Albaania on saavutanud edu väga mitmes poliitikavaldkonnas viimaste aastate jooksul ning äh, ning et need edusammud on euroopalikud. kuid praegune poliitiline ummikseis, mis on tabanud Albaania parlamenti ja mis tähendab seda, et opositsioon lihtsalt ei tule istungitele, selline ummikseis võib saavutatud edu pidurdada. ma tahaksin teie käest küsida, härra asepeaminister, kas, kas Albaania Äh, kas ma saan õigesti aru, et Albaania peab äh, lõimumise saavutamiseks vastu võtma teatud õigusaktid ning äh, nende vastuvõtmiseks on vaja opositsionääride hääli? kuidas te kavatsete opositsiooni veenda? muidugi usun ma ka seda, et mida kiiremini lahenevad Albaanias poliitilised probleemid, seda parem on see Albaaniale ja ma usun ka, et kõiki neid küsimusi tuleks käsitleda demokraatlikes institutsioonides ja et nende institutsioonide otsuseid peab äh, kogu Albaania, kõik Albaania poliitikud peavad neid ka austama. esmaspäeval ja teisipäeval toimub esimene stabiliseerimise assotsiatsiooni alase parlamentaarse komitee koosolek Albaania parlamenti see ilmselt ei eh, üllata, kuid kahjuks ei veeda albaanlased kodumaal just palju aega koos eh, parlamendisaalis istudes vähemalt äh, siin nad nüüd peavad kokku tulema seitse tundi äh, koosolekusaalis istuma, omavahel rääkima ja lisaks veel pidama ametliku lõuna. ma loodan, et albaanlased saabuvad sellele kohtumisele heas tujus ja hea tervise juures ning et äh, see panustab nende tulevasse töösse. ja viimase asjana ma tahaksin öelda veel seda, et regionaalne koostöö ja teie riigi hõlmamine regiooni töösse on väga oluline ja ma avaldan teile sellest kiitust, Albaania on väga aktiivne riik ja nagu ma aru saan, äh, olete te kaotanud viisanõude enamiku naaberriikide suhtes. ja ma tahaksin küsida, kas äh, te seoses viisarežiimi lihtsustamisega planeerite veel mingeid samme? suur aitäh! suur aitäh teile, härra Kukan! Bonjour! kolm minutit. suur aitäh! suur aitäh ja tere tulemast Albaania asepeaministrile. ka mina soovin teid õnnitleda selle töö eest, mida te olete teinud. ning äh, kõik need valdkonnad, mida te kirjeldasite, kõigis neis on saavutatud äh, tõelist edu. Albaania on äh, kindlasti õigel kursil ja seetõttu võib öelda, et Albaania opositsiooni eh, praegune boikoteeriv käitumine on isegi veel vastutustundetum, kui see muidu toimuks. härra Kukan rääkis regionaalse koostöö tähtsusest ja ma arvan, et eh, teie valitsusel ja ka teil endal on regionaalse koostöö alal väga tähtis roll mängida, sest see koostöö ei ole lihtne tuleb leida lahendusi, tuleb tagada stabiilsus, tuleb välja ehm, kujundada tulevikuperspektiiv. Te käisite hiljuti Serbias ja ma tahaksin natuke rohkem kuulda sellest, mida te seal arutasite ja millised on ehm, järeldused ning lisaks ehm, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia. tihti öeldakse, et Al-, Albaania rahvas Makedoonias äh, kannatab ähm, selle all, et läbirääkimised Euroopa Liidu ja NATO-ga ei kulge piisavalt kiiresti. Teie töötate nende küsimustega, ma tahaksin teada, mis te arvate. suur aitäh, härra Danšan. sõna saab härra Meeta äh, vastuseks ja teil on viis-kuus minutit. aitäh ma ei tahaks hakata väga pikalt lahkama meie hiljutiste valimiste ajalugu, kuid lühidalt räägin siiski. esimest korda kahekümne aasta jooksul oli nii, et valimiskolleegium, valimisadministratsioon, kogu valimissüsteem, selle kujundas välja opositsiooni liider Rama ning enamik toetas seda süsteemi enamik hääletas kogu aeg selle poolt. see oli alguses. valimistest endast ma ei taha hakata pikalt rääkima, kuid valimised kulgesid hästi, nad olid äh, sõna otseses mõttes parimad, esiteks nad olid äh, õiglased ja teiseks olid nad, äh, viidi nad läbi väga kõrgetasemelise tehnoloogia abil, seega kõik hääled loeti õigesti üle meil oli kaks äh, suurt parteid ning äh, nad olid äh, valimiste administreerimisel täpselt võrdselt esitatud viis, esindatud viiskümmend ja viiskümmend protsenti. sotsialistlik partei on oma valimistulemusi riigi kõigis osades kinnitanud. nüüd siis tahetakse ikkagi valimiste tulemusi kontrollida, seda tahab opositsioon ja enamus, koalitsioon on praegu teinud kõike, mida teha saab. tavaliselt on nii, et, et valitsuse moodustab enamus. Nad otsustavad, kes saab ähm, esimeheks, millises komitees ja nii edasi. nüüd on moodustatud valimiste uurimise komisjon, mis võiks juba täna hakata tööle, kontrollida valimiste õiguspärasust ja kõike muud seda võiks, seda tööd, nagu ma ütlesin, võiks alustada täna. opositsioon siis soovib, et me loeksime kõik hääled üle, vaataksime kõiki valimissedeleid. samas on valimiskolleegium ja ülemkohus juba otsustanud, et valimised olid õiglased ning peale selle on see valimiskolleegium ametisse pandud äh, praegu asju vastustata, vastustava opositsiooni otsusega. seega kui me seame kõik need otsused kahtluse alla, siis me seame kahtluse alla ka oma sõltumatute kohtute arvamuse ja seame kahtluse alla oma konstitutsioonilise kohtu pädevuse, kuigi nad on äh, ka enne ju pidanud valimistulemusi kontrollima. sotsialistlik partei ütleb, et kõik äh, toimub põhiseaduse kohaselt. ja opositsioon tegelikult võib veel kord kaevata konstitutsioonikohtusse, äh, põhiseaduse kohtusse, kui nad ei ole nõus äh, Äh, valimistulemustega. ning opositsioon ongi kaevanud kõikjale nii Albaanias kui väljaspool Albaaniat, et saata ka sõltumatute rahvusvaheliste hindajate arvamust. Äh, kuid äh, lõplikku lahendust meil ei ole. lõplik lahendus seisneks selles, et valimiste uurimise komisjon tõesti alustaks nüüd uuesti tööd kas täna või homme, igatahes kiiresti, ja kontrolliks valimistulemusi. sotsialistlik partei võib pöörduda Veneetsia komisjoni või äh, põhiseadusliku komisjoni poole ja mille iganes need komisjonid annavad oma lõpliku vastuse, me kavatseme seda täita ja austada. nii palju siis valimistest. üks lugupeetud parlamendiliige tundis äh, muret selle üle, et meil on äh, tarvis vastu võtta teatud äh, olulised seadused, mille vastuvõtmine eeldab kvalifitseeritud häälteenamust ja kuidas me peaksime selle kokku saama. Euroopa Liit ja sellesse astumine ei ole ainult valitsuse kohustus, kui opositsioon arvab, et meil ei olegi vaja seda tööd teha, siis see seab kahtluse alla meie opositsiooni väärtuse. Euroopa Liiduga lõimamine on rahvusvaheline eesmärk, see ei ole mitte ainult Albaania kui riigi eesmärk, kuid albaanlased, Albaania rahvas ja kõikide teiste äh, regioonide rahvad soovivad, et me saaksime elada Euroopa Liidu egiidi all ning Albaania valitsus ja ka Albaania opositsioon peaksid saama aru selle vastutuse suurusest. ei ole aktsepteeritav, et eh, peaminister andis Euroopa Komisjoni volinikule üle küsimustiku. Ehm, küsimustiku ja selle peale ütles opositsiooni liider Albaanias, et meil on eh, ühiskondlikud rahutused. mida ta sellega öelda tahtis, ma ei tea Albaania rahval on tegelikult kõrini kogu sellest kemplemisest. sellest, kuidas opositsioon parlamendis käitub, ei lase koosolekuid pidada, ähvardab vägivallaga ja nii edasi. tegemist on äh, väära käitumise ja väära sõnumiga. meie tahaksime, et Albaania opositsioon ometi mõistusele tuleks. meie omalt poolt oleme valmis lahendust leidma kuid opositsioon ei saa lihtsalt, ähm, lihtsalt võtta mm, meie õigusriigi põhimõttel toimivat riiki nii-öelda pantvangiks, nad ei tohiks äh, mängida meie tulevikuga. Nad ei tohiks mängida Euroopa Liiduga. mina isiklikult olen pühendunud meie eesmärkidele. ma leian ka, et äh, mm, Albaania äh, parlamendi enamus on väga pühendunud eesmärkidele aga opositsioon peaks käituma konstruktiivsemalt ja aru saama, et rahvusvahelised huvid seisavad kõrgel igasugusest äh, isiklikust huvist ja kemplemisest. ma ei tea, mida me veel saaksime teha. aga kui me äh, kuulutame kohtuotsuse kehtetuks, siis see on kõige halvem signaal, mida meie riigi tuleviku seisukohast üldse saab anda, sest niimoodi ei äh, tugevda me õigusriigi põhimõtet vaid äh, sellega me lihtsalt äh, püüame kaitsta suvaliste Albaania poliitikute endi huve. mis nüüd puudutab regiooni üldiselt, siis loomulikult teeme me koostööd kõikide naabritega. ja hiljuti ma käisin tõesti Serbias ametlikul visiidil ja muidugi me jätkame koostööd Serbiaga. ja meie saame Kosovo staatusest äh, ja Kosovo lahendusest aru omamoodi, kuid me aktsepteerime võimalust, et Kosovo võib äh, kunagi saada Euroopa Liidu ähm, osaks, et meie jätkame nendega koostööd selleks, et regioon oleks äh, stabiilne ning ka selleks, et Euroopa Liit võidaks, et võidaks lõimumisprotsess, et võidaks Lääne-Balkani regioon ning võib üldiselt öelda, et Kagu-Euroopa riikidega on meil normaalsed suhted, kõikide nende riikidega on meil head suhted. ja ühepoolselt oleme me kaotanud viisanõude äh, serblastele, Serbia kodanikele, seda tegime mõne päeva eest ja me loodame, et serblased vastavad meile samaga. me püüame tõhustada regionaalset koostööd, eriti mis puudutab võitlust äh, inimkaubandusega sest inimkaubandus on suur probleem kogu meie regioonis ja seetõttu peaksime me paremini koordineerima oma jõupingutusi ja paremini koordineerima tööd ka Euroopa Liiduga, sest see aitaks tõsta ka meie regiooni usaldusväärsust. just praegusel ajahetkel, kus me arutame, nagu öeldud, viisarežiimi lihtsustamist Euroopa Liiduga ning teisi samme, mis on meie regioonile üldiselt kasulikud. Makedoonia kohta ütleksin ma, et äh, meie suhted võiksid olla soojemad. me tahaksime, et saavutataks rohkem edu. et äh, sõlmitaks kokkuleppeid. ja me loodame, et Makedooniast saab varsti NATO liige ning et ta jätkab edukalt ka läbirääkimisi Euroopa Liiduga ja nagu ikka, oleme me pannud Albaania liidritele ja Albaania ühiskonnale südamele, et tuleb olla konstruktiivne, kuid samas kannatlik ja lasta demokraatlikel institutsioonidel oma tööd teha. tänan. Grazie, signor ministro. Eh, la parola al... suur tänu, härra minister. Welcome, Mr Meta in uh, our. härra Vigenin meie komisjoni jaoks on see tänane arvamuste vahetus äärmiselt oluline ja ma tahaksin avaldada teile tunnustust sotsiaaldemokraatide poolt nende edusammude eest, mida teie valitsus ja Albaania on teinud viimasel ajal. kõigepealt, kõigepealt tahaksime oma, omalt poolt öelda, et kõigi selle piirkonna äh, riikide edusammud parandavad olukorda ka kõigi teiste riikide jaoks selles piirkonnas, me vaatame küll kõiki riike individuaalselt ja eraldi, kuid äh, me peame sageli tõdema, et äh, igasugused edusammud aitavad kaasa ka teiste riikide arengutele ja teie edusammud suhetes oma naabritega on äärmiselt äh, positiivsed. see aitab kaasa nii, see aitab ka loomulikult teie riigi arengule kaasa tahaksin ka rõhutada, et sel aastal, ehkki küll teatava viivitusega, liitub Albaania meie viisasüsteemi lihtsustamise režiimiga. teised Euroopa teised riigid, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament äh, on teataval määral kogenud, äh, juba on, meil on teataval määral kogemusi selles valdkonnas ja see toob äh, teie riikide kindlasti optimistlikku meelestatust ja positiivset suhtumist Euroopa Liitu. ma loodan, et te kasutate ära selle positiivse õhkkonna selleks, et vastu võtta reforme ja kiirendada oma liikumist Euroopa Liidu liikme staatuse suunas. kuid me peame arvestama, et ettevalmistused Euroopa Liidu liikmeks saamiseks ei ole mitte ainult haldusküsimus, tegemist on ju ka poliitilise arenguga ja riigi, rahva enamus peab selliseid samme, selliseid reforme toetama. pidades silmas arenguid pärast valimisi Albaanias on meil põhjust muretsemiseks, te rääkisite sellest põhjalikult, kuid kui härra Rama oleks siin teie asemel, siis kuuleksime me tõenäoliselt äh, hoopis teistsugust, kuid samas niisama veenvat lugu valimistest ja selle tagajärgedest hmm tegemist oli loomulikult teie riigisiseste valimistega, kuid kui meie tahaksime näha selle probleemi lahendamist ja selliste konfliktide puhul on alati vastuolusid, nii et ja me ei saa süüdistada alati ainult ühte poolt, me loodame, et mõlemad osapooled võivad, on valmis minema kompromissile ja sel moel või on teil võimalik võimalikult kiiresti sellest poliitilisest tupikseisust välja tulla. ja ma paluksin teil pisut täpsustada seda, kuidas te näete järgnevaid arenguid Albaanias, kui me vaatame nüüd äh, valitsuse poolt, äh, vaatame opositsiooni poolt, enamuse poolt äh, ja, ja kõik on otse kui jäänud tupikseisu, keegi ei liigu edasi, siis see valmistab meile suurt muret, meil on valmis edasiliikumist ja, ja järeleandmisi ja see muudaks ka Albaania poliitilist olukorda, aitäh! suur tänu, härra Vigenin! ja proua Pakk, palun! kes on äh, Albaania äh, raportöör äh, Rahvapartei jaoks? suur tänu, härra minister, et te tulite täna Euroopa Parlamenti. viimase aastakümne jooksul oleme me kohtunud üsna sageli teiega peaministri rollis või siis opositsiooni esindaja rollis. ja ma mäletan, et meie viimasel kohtumisel meie delegatsioonis rääkisite te kirglikult valimisseaduse vastu, mille Raama ja teised praegused opositsiooniliikmed olid kokku pannud äh, omal ajal. ja nüüd olete te valmis äh, valimisseadust äh, kinnitama, toetama, mis varem vastu võeti. ja üks nendest isikutest, kes oli äh, selle sama valimisseaduse autoreid, äh, võitleb selle valimisseaduse vastu järsku. olukord on viis-, päris kummaline ja meil on seda raske mõista. ma võin äh, mõista, et on asjaolust on vigu, mis on nii tõsised, et opositsioon leiab, et nad ei saa tööd jätkata parla-, parlamendis, nad ei saa kuude kaupa parlamenti tulla, vaid saavad ainult aeg-ajalt kohal käia, et mitte oma mandaati kaotada, kuid ma tahaksin küsida, et kuidas saab poliitiline erakond rääkida sotsiaalsetest rahutustest, ühiskondlikest rahutustest, kui tegemist on äh, vali-, kui sellel samal riigil on valitsus, parlament, koalitsioonivalitsus, kus osalevad erinevad erakonnad, kes kõik kannavad hoolt riigi ehk siis Albaania huvide eest, toetavad integratsioonipoliitikat, mis, nagu teiegi ütlesite, on kõigi ülesanne, ka opositsiooni ülesanne, kes on valmis olnud osalema opositsioonivalitsuses. mina olen üheksakümne esimesest aastast saadik jälginud, mis toimub Albaanias ja võin kinnitada, mida teie ütlesite ja mida ütles härra Odi ja teised. nimelt, et viimased valimised olid parimad valimised Albaania ajaloos ja hoolimata sellest, et kõik on äh, seda öelnud ja kõik äh, volinikud on nõus olnud sellega, kõik äh, komisjonid on nõus olnud sellega, siis kui tõesti on olnud mingisuguseid vigu nende valimiste käigus, siis tuleb nende kohta esitada raportid, kaebused õigetesse kohtadesse. häälte lugemiskomisjoni, valimiskomisjoni äh, parlament ei otsusta seda, kas valimisurnid avati õigel ajal õiges kohas või, või mitte ja mida siis ette tuleb võtta. ma ei mõista olukorda, kas härra Ramal ei ole konkreetseid põhjendatud kaebusi ja ta püüab ainult isiklikel põhjustel tüli tekitada või, või on olukord teistsugune, ma ei tahaks süüdistada kedagi, ma ei tahaks kellegi peale hakata näpuga näitama, ma olen kirjutanud üles terve rea fakte nende valimiste kohta ja ma paluksin kolleegidele võtta neid fakte arvesse. tegemist on faktidega, tõsiasjadega, mitte subjektiivsete kommentaaridega. mul on olnud mitmeid läbirääkimisi Albaania rahvaga, Albaania rahvas ei taha, et see Äh, poliitiline arutelu jätkuks äh, päevast päeva, nad tahavad korralikku valitsust, mis valitseks. ja veel paar kommentaari minu poolt. mis puudutab naistega kauplemist ja organitega kauplemist ja laste väärkohtlemist, siis need on äh, kindlasti teemavaldkonnad, kus ma tahaksin näha kiireid edusamme, samuti võrdsuse võrdsust toetavad õigusaktid, õigusraamistik, seadus on vastu võetud, kuid ma tahaksin seda näha ka rakenduses. no vaidlen, kolm minutit. Grazie, signor presidente. suur tänu. suur tänu, härra esimees. vlade in zunanjega ministra Republika Albaania in čestitav za uspeh. ja suur tänu ka härra minister, et te tulite täna siia meie komisjoni rääkima meile oma riigi olukorrast. ma tahaksin õnnitleda Albaania peaministrit viimase aastate edu, viimaste aastate edusammude eest, ma loodan, et te jätkate liikumist õigel teel ja õiges, õigel suunas, Euroopa Liidu suunas. parlamentaarne kriis Albaanias on probleemiks, kuid tegemist ei ole siiski mitte ainukese kriisiga kõikide üleminekuriikide puhul tuleb ette selliseid raskusi, selliseid probleeme, valitsuskriise, parlamendikriise ja äh, see on loomulik olukorras, kus äh, valitsused peavad tegutsema teistmoodi kui, kui eelnevatel aegadel. loomulikult selline tupikseis ei ole hea parlamendi jaoks, parlamendi reputatsiooni jaoks ega ka demokraatia jaoks üldiselt. meie kojas ei saa me hakata pooli valima. meie ülesandeks ei ole otsustada, mis on õige, mis on vale ja kellel on õigus ja kellel ei ole. Te rääkisite, kui oluline on teie riik kogu Balkani piirkonna jaoks ja Albaania saab tõesti läbi oma poliitikate selle piirkonna arengule suuresti kaasa aidata. Balkani piirkonnas on mitmeid riike, kus on palju lahendamata probleeme ja meie tahaksime näha arenguid, mis aitavad kaasa nende probleemide lahendamisele. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et äh, liberaaldemokraatide esindajana Euroopa Parlamendis äh, leian ma, et on oluline austada vähemuste õigusi ja sealhulgas kõigi vähemuste õigusi. ei tohiks unustada neid vähemusi, kelle äh, kelle sugu on teine ja loomulikult siin ma mõtlen, et tuleb aist-, austada naisi. ja nüüd äh, kodanikuvabaduste komisjoni äh, esindaja, nende raportöör Lääne-Balkani piirkonna kohta, proua Fadjon um.. Ähm. suur tänu! minagi tahaksin tänada kõigepealt härra ministrit, härra Metat, kõigepealt tänaksin teid põhjaliku ülevaate eest Albaania edusammude kohta integreerumisprotsessis. meil on olnud juba varem teiega läbirääkimisi, me oleme varem rääkinud teiega viisarežiimi lihtsustamisest ja ma tahaksin õnnitleda teid edusammude eest me kuulsime, mida komisjon ütleb selle kohta või täpsemalt öeldes me nägime komisjoni hinnangut ja nende hinnang, nende analüüs oli väga positiivne, kuid äh, mõningad küsimused, mõningad teemad jäid siiski veel lahtiseks. Need tuleb tulevikus ära lahendada. ja mul oleks teile ka üks küsimus. mis puudutab äh, inimesi, kes on Albaaniasse tagasi pöördunud, siis äh, kuuskümmend viis inimest tegelikult äh, mitte ei tulnud tagasi Albaaniasse, vaid pigem saadeti tagasi Albaaniasse. ja neid tuli integreerida, lõimida Albaania ühiskonna. ja kuidas see taaslõimimine läheb, millised on edusammud teile tagasi saadetud inimeste lõimimisega? Äh, samuti tahaksin ma küsida, kuidas on lood äh, organiseeritud kuritegevuse vastase võitlusega ja ka rahvusvahelise kuritegevuse vastase võitlusega. kas oleks äh, võimalik juulikuuks esitada meile täpsemaid tulemusi nende valdkondade kohta? nii et Albaania komisjon saaks oma tööd jätkata lähtuvalt teie poolt esitatud andmetest ning luua endale selge pildi sellest, kas Albaania siiski on päris valmis viisarežiimi lihtsustamiseks ja mina isiklikult loodan, et Albaania saab uue lihtsustatud süsteemi liikmeks võimalikult kiiresti, kuid lõpptulemus on, sõltub siiski teist. ma luban omalt poolt, et meie anname endast kõik selleks, et seda protsessi kiirendada, kuid me saame seda teha ainult siis, kui ka teie tõsiselt pingutate. ning loomulikult meie pingutame ka tõsiselt selle nimel, et kogu see protsess oleks tehtud nagu kord ja kohul, kohus hiljemalt selle aasta sügiseks. suur tänu ja sellega lõpetame teise küsimuste vooru. täpsemalt öeldes tegelikult on meil veel üks äh, sõnasoovija, kes on Albaania variraportöör sotsiaaldemokraatide poolt, palun. Mr minister, härra Rutšek. härra minister, ka minul on paar kommentaari ja ka paar küsimust. ma tahaksin äh, samuti nagu teised õnnitleda teid äh, ja teie riiki viimaste mitte kuude, vaid viimaste aastate edusammude eest, mis puudutab äh, poliitilisi reforme, ühiskondlikke reforme, majanduslikke reforme ja viisasüsteemi lihtsustamise vallas tehtud edusamme. Te mainisite, et seda tuleb teha poliitiliste erakondade koostöös, ma olen teiega nõus, ma olen rääkinud sellest juba aastaid oma Albaania kolleegidega, tulgu need kolleegid siis kas valitsuse võimul olevate erakondade seast või kuulukunuvad siis opositsiooni ja ükskõik, kas teemaks oleks viisasüsteemi lihtsustamine või muud arengud, igal juhul on need äh, küsimused kõigi poliitiliste jõudude jaoks olulised küsimused. ja parlamentaarse demokraatia puhul äh, ei ole kõige õigem lahendus parlamendi töö boikoteerimine sellepärast et parlament on kogu poliitilise süsteemi süda, tuumik, meil on sageli valimised, valimiskampaaniad võivad olla kirglikud, vihased, kuid pärast valimiste lõppu peaksid kõik erakonnad liituma parlamendis ja alustama oma tööd poliitikate elluviimisel, vastuvõtmisel, püüdes oma riigi hüvedes muutusi läbi viia nii palju siis minu poolt kommentaaridena. aga nüüd küsimuste juurde. minu küsimused äh, puudutavad teie riigi majandusolukorda. Te olete teinud nähtavaid edusamme viimase paari aasta jooksul. Teie majanduskasvu näitajad on muljetavaldavad ja isegi viimasel aastal, kahe tuhande üheksandal aastal, kui tegelikult kogu Euroopa, välja arvatud äh, Poola ja teie riik, äh, olid majanduslanguse seisus kuid teie riik on endiselt üks vaesemaid riike kogu Euroopas, seda lähtuvalt Euroopa Liidu statistilistele andmetele. ja teie SKT on umbes kakskümmend viis protsenti Euroopa Liidu, Liidu keskmisest SKT-st. Teil on vaja kiiret, aga jätkusuutlikku majanduskasvu ja kui me vaatame nüüd teie makromajanduslikku olukorda, siis teie riik, teie riigil on kaubanduspuudujääk, jooksev eelarve puudujääk ja kui ma ei eksi, siis viimasel aastal oli teil ka riigieelarve puudujääk umbes seitsme protsendi ulatuses. ja selles olukorras paistab, et te ei ole valmis rahvusvahelise rahafondiga kokkulepet sõlmima. praegu teil ei ole vaja nende toetust, kas ka teie see poliitikaline lähenemine on mõistlik paari-kolme aasta pärast võib äh, teil seda abi vaja minna, mõelge näiteks praegusele Kreeka olukorrale, Euroopa üldisele majanduslikule olukorrale. kas te leiate, et teie selline otsus äh, oli mõistlik? kui te tahate, et teie majanduskasv oleks jätkusuutlik, siis äh, peate ka kinnisvara omandiõigust arvesse võtta, te peate kandma hoolt selle eest, et kinnisvara turg ja omandiõigused oleksid äh, stabiilsed ja, ja tagatud, äh, sellisel äh, juhul saab ka tõmmata ligi välisinvesteeringuid, teil on suur potentsiaal transpordi, turismi ja, ja nii edasi valdkonnas, kuid investoritel on vaja stabiilset, läbipaistvat olukorda. nii et ma küsiksingi, mida kavatsete ette võtta selles vallas? suur tänu, härra Raudšek! ja nüüd annaksin sõna härra ministrile vastusteks ja katsuge teha võimalikult kiiresti. So uh, I would uh, start with uh, my very good friend Mr. ma kõigepealt vastaksin oma heale sõbrale härra Vigenile. ma võin teile kinnitada, ma tahan teile kinnitada et opositsioonil pole veenvaid argumente, mis seaksid ohtu viimaste valimiste kehtivuse. ja ma võin siin esindada nii opositsiooni äh, ja kutsuda siia kohale nii opositsiooniliidrid kui ka kõik sotsiaaldemokraatide esindajad. praegusel hetkel on ainukesed argumendid, mida nad oled, on esitanud, tegelikult pigem valimissüsteemi äh, õigsust ja usaldusväärsust toetavad, nad on esitanud ühe dokumendi ühes külas, kus äh, sotsiaaldemokraatide esindajad lahkusid hommikul vara juba valimisjaoskonnast. ja seda ei võetud arvesse valimiste keskkomisjoni poolt ega ka häälte lugemise kolleegiumi poolt, hoolimata sellest, et demokraadid juhtisid sellele tähelepanu ja kui seda oleks valimiste keskkomisjon arvesse võtnud ja ka valimiskolleegium arvesse võtnud, siis oleks demokraadid saanud ühe hääle rohkem vaja parlamendis ning oleksid saanud üksinda enamusvalitsuse moodustada. niisiis, valimiskolleegium, keskvalimisjaoskond või keskvalimiskomisjon, kuna nemad ütlesid, et dokument ei vastanud nõuetele, siis see näitab ju tegelikult, et meie süsteem toimis nii, nagu ta pidi toimima ning veel. kui opositsioon tahab, et viidaks läbi uurimine ja kui nad tahavad esitada süüdistuse, siis äh, valitsus on äh, valmis äh, rahaliselt toetama prokuröri ametit, mis on täiesti sõltumatu organisatsioon, et seal moodustatakse prokuratuuri töörühm, kes uurib sotsiaaldemokraatide poolt esitatud süüdistusi ja tegeleb ainult selle küsimusega ning äh, teeb seda võimalikult kiiresti. ja jällegi, ma kinnitan teile, et meie oleme valmis juba täna või vähemalt homme alustama või moodustama parlamentaarse komisjoni, kes tegeleb selle, selle uurimisega ja selles komisjonis oleks enamus sotsiaaldemokraatidel ja sotsiaaldemokraadid saaksid endale ka esimehe ametiposti, nad saaksid üheskoos alustada uurimisi, uurimist ja mis puudutab valimisurende taasavamist, siis meie oleme valmis austama ükskõik millist otsust, mille põhiseaduslik kohus või Veneetsia komisjon võtab me võt-, austame nende arvamusi, ükskõik millised nad on, kui sotsiaaldemokraadid otsustavad pöörduda nende institutsioonide poole. rohkem ma ei kujutagi ette, mida me saaksime ette võtta. opositsioon, opositsioonil on õigus ju juhtida mitmeid meie parlamendikomisjone ja meil on, neil on võimalus ka öö, asuda juhtivale juhtima äh, Euroopa Integratsiooni Parlamendikomisjoni ja see on ju väga oluline ametipost, nad saavad äh, juhtida meie edusamme Euroopa Liidu suunas liikumisel ning äh, see aitab neil kanda hoolt kõigi nende murede lahendamise eest, mida nad tunnevad seoses meie riigi integreerimisega Euroopa Liitu mis puudutab inimkaubandust, ka kauplemist naistega, siis äh, selle kohta ma ei ütleks mitte ainult, et me töötame strateegiate rakendamise kallal ja Albaania valitsus, äh, vaid Albaania valitsus on äh, otsustanud ka oma rahalistest, rahalisest eelarvest toetada neid vabaühendusi, kes on aastaid teinud tööd inimkaubanduse, naistekaubanduse ohvrite rehabiliteerimisega, pakkudes neile äh, sotsiaaleluasemeid ja nii edasi ja nii edasi. me oleme sellele tööle pühendunud. mis puudutab vähemusi, siis meie piirkonnas on äh, kõik rahvad ühes või teises piirkonnas äh, vähemuse rollis ja teises ja ühes või teises piirkonnas enamuse rollis. ma võin seda öelda kõigi meie rahvuste kohta ja kõik ja seetõttu kõik meie valitsused peavad austama sama, samu vähemuste austamise eeskirju, äh, mis on Euroopa Liidust ja ühesõnaga samu eeskirju nagu Euroopa Liidus äh, ja me kavatseme seda Albaanias ka teha. me samuti palume teistel meie piirkonna riikidel äh, teha sedasama seoses Albaania vähemustega nende riikides. Albaania valitsus on huvitatud ka Kosovos, Kosovo vähemuse integreerimisest. me oleme astunud selleks ka konkreetseid samme. me oleme eraldanud nelisada tuhat infrastruktuuri arengutele, sotsiaalprojektidele. Ahtisaari äh, plaanist äh, lähtuvalt äh, kohalikule Kosovo kogukonnale kus suurem osa elanikest äh, kuulub äh, serblaste vähemuse hulka. me anname endast parima selleks, et neid aidata, sest et me oleme veendunud, et ainult nii äh, on meil võimalik kogu meie regiooni stabiliseerida ja parandada rahvustevahelisi suhteid ja veel äh, küsimus, äh, mis puudutas äh, viisa lihtsustamist, ma tahaksin tänada austatud parlamendiliiget abi eest ja võin öelda, et meie seoses tagasipöördunute integreerimisega, siis me töötame selles valdkonnas, meie ministrid teevad koostööd nende inimeste integreerimiseks, me viime läbi koolitusprogramme ja Äh, tööhõive programme ja me töötame vabaühendustega äh, nende integreerimise nimel ning äh, isikutunnistuste väljastamise nimel. ma arvan, et juulis me võime konkreetselt rääkida teile juba tulemustest, edusammudest, kõigis veel lahtiseks jäänud küsimustes ja Äh, minu meelest oleme saavutanud äh, kõik äh, nõuded, kuid me jätkame tööd veel mõningates valdkondades, ka nendes neljas valdkonnas, mida siin mainiti. me tahame minna isegi kaugemale kui need tingimused, mis on esitatud meile viisasüsteemi lihtsustamise vallas, sellepärast et meie jaoks on samuti oluline võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu ja nii edasi mis puudutab Albaania majanduse olukorda, siis ma leian, et meie majanduse olukord, meie majanduse asjade seis on üsna stabiilne, meil on asjad kontrolli all, meil oli positiivne majanduskasv eelmisel aastal, me olime üks väheseid riike, kellel see oli ja kui me nüüd kokkuvõtteid teeme, siis äh, me muidugi teame, et äh, meie riik ei ole riik, äh, kellel ei oleks probleeme, kuid me oleme õppinud finantskriisi kibedatest kogemustest, püramiididest, skeemidest ja me oleme alati tundnud suurt muret oma makromajandusliku stabiilsuse pärast. ja me oleme kandnud hoolt selle eest, et meie pangandussüsteem äh, on olnud stabiilne ja jääb stabiilseks ka tulevikus. me oleme veendunud, et me peame küll mõningaid majandusnäitajaid tulevikus parandama, kuid me töötame selle kallal. üks meetmetest, mille meie valitsus on vastu võtnud, on äh, mõningate kulude külmutamine selleks, et asju kontrolli all hoida ja ma arvan, et äh, seetõttu ei ole meie riigi makromajanduslik äh, olukord ohus ei äh, lähitulevikus ega ka keskpikas ega pikas perspektiivis. ja meie majanduse edusamme näitab kõige paremini see, et väga palju välisinvestoreid on valmis meie riiki investeerima ja kavatsevad tuleviku, lähitulevikus investeerida suurtesse projektidesse energia, infrastruktuuri, turismi valdkonnas. kuna Albaania on strateegiliselt välis investorite jaoks äh, oluline, seda tänu meie headele suhetele meie naaberriikidega ja tänu meie infrastruktuuri arengutega ja infrastruktuuri arengutele iseäranis naaberriikidega seoses. ma tänan teid, härra minister. Taler, kolm minutit. Gospod minister, danes je osemindvajseti april in to ma tänan. täna on kahekümne kaheksas aprill ja täpselt aasta on möödunud sellest, kui Albaania esitas oma palve ühineda Euroopa Liiduga. ja koos teiste kolleegidega tahaksin teid eh, õnnitleda edusammude eest mitte viimastel aastatel, vaid lausa ka viimasel kahekümnel aastal. Eh, peab ütlema, et kommunismi pärand oli selle piirkonna raskeim teil ja teil tõesti oli raskusi sellest jagu saamisega. ja viisade režiimi liberaliseerimisest ma ei hakka rohkem rääkima, paljud on sellel juba peatunud. ma usun, et me peame viisadest Albaaniaga õige pea lahti saama. ja kõik see, mida kolleegid ütlesid, ka mina toetan neid mõtteid ja püüdlusi nüüd tulles piirkondliku koostöö juurde, te natuke rääkisite ka sellest. ma arvan, et Balkani jaoks on väga oluline see, et tõesti äh, algatustega välja käidaks. Äh, tahaksin küsida ka, mida teie arvate Bordeaux konverentsist? see konverents loodi Horvaatia ja Sloveenia peaministrite eestvedamisel. nüüd äh, valmistudeks selleks konverentsiks Hispaania eesistumise ajal, millised väljavaated on sellel konverentsil? ja te rääkisite ka Serbiast. millised konkreetsed algatused teie poolt on tulnud selleks, et Eh, sidemed Serbiaga tiheneksid. me oleme kuulnud väga palju eh, probleemide kohta, mis on Berishal mm, opositsioonijuhi Raamaga, eh, aga kas on toimunud ka isiklikke kohtumisi näiteks viimase poole aasta jooksul nende kahe vahel? ma tänan, Svensson, kolm minutit ma tänan, härra esimees ja suur tänu ka ministrile. nelikümmend aastat tagasi, tuhande üheksasaja seitsmekümnendal aastal ma käisin Albaanias ja tollal valitses ränk diktatuur ja eh, Tirana tänavatel ei tohtinud tollal kõva häälega väita, et näiteks olete kristlik demokraat. ja lääne tudengid kes olid seal, kes toetasid Hoksat, Stalinit ja Maod kõvahäälselt tänavatel. see oli täiesti tavaline. loomulikult eh, võtab aega, enne kui riik saab üle mm, kommunismi järgsest olukorrast ja väga palju on toimunud ja arengud olnud ülimalt positiivsed. aga samas avaldab muljet see, et Albaania suutis läbi viia valimised niivõrd kõrgel tehnilisel tasemel. ja härra minister, tahaks öelda, et mina isiklikult tõesti ootan Albaaniat Euroopa Liidu koosseisu, aga samas tahaksin ka rõhutada seda, mida ütles proua Pakk juba, et palju rohkem tuleb veel Albaania valitsusel ja ametivõimudel ära teha. kõigepealt tuleb panna piir inimkaubandusele. see on endiselt Albaania jaoks tohutu probleem. Eh, ma tänan, härra Svensson. proua Kopa, kolm minutit, viimane selle vooru kõneleja. ma tänan, härra esimees, ka mina äh, Äh, tervitan siin Albaania asepeaministrit ja välisministrit härra Medat ja koos oma kolleegidega minagi tervitan seda edasiliikumist, mis Albaanias on toimunud ja neid jõupingutusi, mida Albaania rahvas on teinud. nüüd see patiseis, mis parlamendis on tekkinud, valmistab meile suurt muret. me arvame, et võimalikult kiiresti on vaja leida lahendus see, et parlament ei saa korralikult oma tööd teha, annab tunnistust demokraatia vajakajäämisest ja see on suur komistuskivi. ma tahaksin rääkida piirkondlikust koostööst, see on võtmeküsimus. me teame, mida Albaania on regionaalse koostöö vallas saavutanud, ka suhetes Serbiaga muuhulgas, aga mina tahaksin rääkida välisministrite kohtumisest mis toimus Prespesi piirkonnas ja kus arutati keskkonnaprobleeme selles piirkonnas. Makedoonia, Kreeka, Albaania välisministrid istusid koos ja arutasid keskkonnaküsimusi. aga meile valmistab muret see, et Albaania valitsus kavatseb esi-, ehitada Automi tuumajaama eh, saja kilomeetri kaugusel Kreekas piirist ja see Äh, loob tohutu probleemi kõigepealt turvalisusega, teiseks ka tuumajäätmetega. ja meie jaoks on see äärmiselt aktuaalne. ja me tahame teada, mida asepeaminister sellest kõigest arvab. ma tänan, proua Kopa. Äh, veel üks küsimus kolmeks minutiks härra Predalt. Ähm, äh, ma tänan. ma ei tee pikalt, mul on tegelikult kaks küsimust minister Metale. kõigepealt see lustratsiooniseadus, me teame, et lustratsiooni loo-, seadus võeti vastu, aga siis see peatati. ja mina tahaksin teada, mis hakkab toimuma äh, tulevikus äh, lustratsiooni vallas. samuti ma tahaksin teada, kuidas äh, lustratsiooniseadus saaks enamust ja opositsiooni lähendada teineteisele nüüd teine teema. viivitamine integratsiooni vallas. kes on süüdi selle eest, et Albaania siin integreerumises edasi ei liigu, kas see on mingi poliitiline partei, kes ei taha integratsiooni näha või keegi liidritest? ma tänan härra Preda ja nüüd ministrile sõna vastuseks So. About uh... meie suhetest piirkonna riikidega ja eriti suhetes Serbiaga. siin ma tahaks öelda, et hiljuti me kirjutasime alla kokkuleppe, millega me võitleme koos organiseeritud kuritegevuse vastu ning üsna pea me kirjutame alla ka tagasivõtulepingu kahe riigi vahel ja on teisigi eh, ettepanekuid kahepoolsete lepingute kohta. ma tahaksin ka rõhutada seda, nagu ma enne juba ütlesin, et Albaania on ühepoolselt eh, vabastanud serblased viisakohustusest Albaaniasse tulemisel. ja ma loodan, et ka Serbia valitsus samasuguse sammu astub nüüd see Bordeaux konverents ja Sarajevo konverents. ma arvan, seda algatust tasuks igati tunnustada. Sloveenia ja Horvaatia näitasid üles algatust ja see on hea näide sellest, kuidas kaks piirkonna riiki saavad hästi koostööd teha, mitte ainult selleks, et varasemad äh, konfliktid lahendada, vaid et kõik nüüd koos ühendada. ma tean, et oli probleeme Bordeaux ja meie omalt poolt teeme kõik, mis meie võimuses ja ma tean, et kõik osalised, sealhulgas ka Hispaania eesistujana, teevad kõik, mis võimalik Sarajevos, kõik tulevad kohale ja tähtis, et selline kõikehõlmav konverents piirkonna riikidele saadaks positiivse sõnumi Euroopa Liidule ja annaks positiivsed signaalid Äh, Euroopa Liidu poole pealt ka meie piirkonnale. meil õnnestus kuu aega tagasi korraldada Tiranas üks väga edukas ministrite konverents. Äh, Kagu-Aasia siseministrid olid koos ning äh, Serbia siseminister ja äh, Kosovo siseminister samuti istusid koos. ma tahan öelda, et meie jaoks on ülimalt tähtis ja kõigile on tähtis, et kõik oleksid Sarajevos. kõige tähtsam on ju see, et me tunnustaksime üksteist, ükskõik siis, millised on meie praegused lahkarvamused ja tõrjutusega, kui me üksteist välistame, siis me lihtsalt lükkame edasi Euroopa Liiduga integreerumise protsessi. nüüd keskkonnast rääkides. keskkond muutub meie jaoks üha aktuaalsemaks, me tahame ju jätkusuutlikku arengut, tahame läheneda Euroopa Liidule. ja vaatamata erinevatele ettekujutustele mis puudutab tulevasi projekte. sellele vaatamata me iga projekti tulevikus eh, käsitleme ka keskkonnamõjude seisukohast. me tahame turismi edasi arendada ju. ja selleks on vaja mõelda väga keskkonnale. me tahame, et keskkonnanormid vastaksid nendele normidele, mis valitsevad Euroopa Liidu liikmesriikides ning me tahame kaitsta oma keskkonda nende selliste projektide eest, mis ei ole keskkonnasõbralikud. nüüd viivitused Euroopa Liidu intega, liiduga integreerumise protsessis. kes on see partei, kes selle eest vastutab, et selline viibimine on toimunud? ma ei taha hakata siin vaenlast otsima. aga tõsi, nagu härra Svensson ütles, et mõned aastakümned tagasi, kaks aastakümmet tagasi oli Albaania ju Euroopa Põhja-Korea kõige isoleeritum riik Euroopas ja ainult kahe aastakümnega oleme saanud NATO liikmeks. ja sellises olukorras oma suhetes Euroopa Liiduga, et oleme päris kindlad, et meist saab Euroopa Liidu liige. ja loomulikult see aeg, millal me saame Euroopa Liidu liikmeks, sõltub meie sisereformidest. ning samuti Euroopa Liidu tahtest ja tulevastest sammudest laienemise vallas. aga igal juhul ma arvan, et on tulnud aeg mõista seda, et igaüks peab andma oma panuse nende protsesside kiirendamiseks. Äh, Albaania valitsus nii leiab ning ma loodan ka, et meie opositsioon õige pea hakkab seda mõistma ja tahet üles näitama, sest ka varasemal ajal on nemad ju oma panuse andnud Euroopa Liiduga integreerumise protsessi Albaanias. nüüd küsimus, kui, et kas Demokraatliku partei ja Sotsialistliku partei liidrid on omavahel kohtunud? jah, tihtipeale nad on varasemal ajal kohtunud. üksmeeles töötasid nad välja valimiskoodeksid ja muudatusettepanekuid põhiseadusse ja oleks suurepärane näha sellist koostööd ka tulevikus Albaania huvides ja Euroopa Liiduga liitumise huvides. nüüd inimkaubandus. tõepoolest, see on olnud suureks probleemiks. aga see probleem väheneb, sest Albaania valitsus on väga tugevat tahet üles näidanud ning teinud suurepärast koostööd naaberriikidega ning Albaania ei ole enam sellise kaubitsemise transiitriik. aga loomulikult me peame piirkonnas koostööd tegema selleks, et võidelda selle jäleda nähtuse vastu. ja sellepärast me oleme üles näidanud algatust ja õige pea toimub piirkondlik konverents, mis käsitleb võitlust inimkaubanduse vastu. ma loodan, et ma midagi ära ei unustanud. vastasin kõigile küsimustele Grazie, signor ministro, è stato un eh, incontro molto interessante. ma tänan, eh, härra minister. see oli äärmiselt huvitav kohtumine, äärmiselt kasulik kohtumine. me näeme nüüd paremini neid positiivseid arenguid, mis toimuvad Albaanias, aga me mõistame ka paremini neid probleeme, mis teie riigil endiselt on ning saame ka paremini eh, aru Euroopa Liiduga integreerumise protsessist. me kuulsime teie ootustest ja lootustest tulevikuks. me anname teile jätkuvalt omapoolset tuge ning loodetavasti kohtume õige peatselt jälle. ma loodan, et Albaania läheneb veelgi Euroopa Liidule, nii et ma peatan nüüd meie koosoleku poole üheteistkümneni ja täpselt kell pool üksteist hakkame hääletama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 lugupeetud kolleegid, palun võtke istet. sest me tahaksime nüüd hakata mm, hääletama. palun teil kõigil istuda nüüd oma kohtadele, sest me alustame hääletamisega. palun võtta istet ja palun panna valmis oma hääletuskaardid et me saaksime kontrollida, kas süsteem töötab. alustame kontrollhääletusega. palun vajutage nuppu. Presenti. kolmkümmend neli liiget on kohal. näib, et kohal on kolmkümmend neli liiget aga näib, et osad kolleegid lihtsalt ei ole veel nuppu vajutanud. nii et palun need, kes ei ole oma pulti kontrollinud, me viime läbi testhääletust, palun pange oma kaart masinasse ja vajutage nuppu. kasutage õiget kaarti ja õiget masinat. ja siis vajutage nuppu. Pole oluline, kas jah või ei või erapooletu, lihtsalt vajutage palun nuppu. olgu, lähme siis edasi näib, et inimesi on nüüd nelikümmend viis. ja äh, testhääletusel osales vähe inimesi, aga olgu pealegi, me lähme nüüd edasi inimõiguste kaitsjate alane raport, äh, lõige üks, äh, parandusettepanek kakskümmend seitse kahes osas, esimene osa. kes on poolt? vastu erapooletuid. teine osa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ning nüüd suuline parandusettepanek langeb ära ja lähme edasi kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud kolmkümmend, kes on poolt? vastu? sellest tulemusest ei saanud ma hästi aru. seega me kontrollime. muudatusettepanek kolmkümmend. hääletus on alanud. Sono inserite cinquanta eh... nelikümmend liiget äh, hääletas kolmkümmend kuus poolt, kolmkümmend kuus poolt, kaksteist äh, vastu, kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, vastu võetud soovitakse kontrollida, kolmkümmend neli me kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, kaheksateist vastu, järelikult vastu, järelikult vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu ma arvan, et see on tagasi lükatud. kontrollime. kolmkümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kolmkümmend neli vastu, seega tagasi lükatud edasi kompromissettepanek kolm, kes on poolt? vastu? vastu võetud. nelikümmend üks, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. nelikümmend kaks, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. nelikümmend kolm, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromissettepanek neli, kes on poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend, kes on poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend üks, kes on poolt vastu, tagasi lükatud. viiskümmend kaks, viiskümmend kaks langeb ära, ei lange ära, viiskümmend kaks, kes on poolt? vastu, vastu võetud, viiskümmend kolm viiskümmend kaks kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kolmkümmend vastu, seega tagasi lükatud. viiskümmend kolm, kes on poolt? vastu, äh, vastu võetud viiskümmend neli, kes on poolt? vastu, vastu võetud. viiskümmend viis, kes on poolt? vastu vastu võetud. viiskümmend seitse, kes on poolt? vabandust. Äh, vabandust, viitekümmend seitset me, viitekümmet kuut me peakski hääletama, viiskümmend seitse, kes on poolt? vastu, vastu võetud. kompromissettepanek viis, kes on poolt? vastu vastu võetud. kompromissettepanek kuus, kes on poolt? vastu, vastu võetud. kuuskümmend kuus, kes on poolt? vastu, vastu võetud. kuuskümmend seitse, kes on poolt? vastu, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, vastu võetud kompromissettepanek seitse, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud. seitsekümmend viis, kes on poolt Uh, voti uh,, votiamo l'emendamento settantacinque, voti favorevoli. seitsekümmend viis, kes on poolt? vastu? vastu võetud. seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu? vastu võetud. seitsekümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? vastu võetud. seitsekümmend üheksa, kes on poolt? vastu? vastu võetud. kaheksakümmend esimene osa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. ja teine osa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks on tagasi võetud, seega kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu ja vastu võetud kaheksakümmend neli langeb ära, kaheksakümmend viis, kes on poolt? vastu, vastu võetud. kaheksakümmend kuus langeb ära, kaheksakümmend kaheksa ja kaheksakümmend üheksa, kes on poolt? vastu, vastu võetud. kaheksakümmend seitse langeb ära, äh, siis üheksakümmend üks, kes on poolt? vastu vastu võetud. üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, vastu võetud. vabandust, see oli üheksakümmend kaks, nüüd aga üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, vastu võetud. ja üheksakümmend neli, kes on poolt, eh, see on parandatud suuliselt, kes on poolt, vastu, vastu võetud. üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu ja vastu võetud. üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud, üheksakümmend seitse langeb ära. nüüd raportööri sulne parandusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa, kes on poolt vastu, vastu võetud, sada, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, uus kompromissettepanek, kes on poolt, vastu, vastu võetud, sada kaks, kes on poolt, vastu, vastu võetud, sada kolm, kes on poolt, vastu vastu võetud, sada neli, kes on poolt, vastu, vastu võetud, sada viis, kes on poolt, vastu, vastu võetud, sada kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud, kompromissettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud sada kaksteist, kes on poolt? vastu, vastu võetud, sada kolmteist, kes on poolt? vastu, vastu võetud, sada neliteist, kes on poolt? vastu, vastu võetud, sada viisteist, kes on poolt? vastu tagasi lükatud, sada kuusteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud, sada seitseteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. ning nüüd kaks põhjenduspunkti A äh,, muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, vastu võetud kaheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud üheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud kompromissettepanek üks, kes on poolt? vastu, vastu võetud. kaksteist, kes on poolt? vastu, vastu võetud. neliteist, kes on poolt? vastu, vastu võetud. viisteist, kes on poolt? vastu, vastu võetud. kuusteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. seitseteist, kes on poolt, vastu äh,, vastu võetud. kaheksateist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks, kes on poolt, vastu vastu võetud. kaks, kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, vastu võetud. kakskümmend neli, kes on poolt? raportöör soovib sõna. kahekümne nelja kohta, kas te soovite sõna, palun? lugupeetud ähm, härra esimees, ma tahaksin teha suulise parandusettepaneku. lisada imposition of extensive fines explicitly to the list of difficulties that associations and assemblies of human rights suffer. ühesõnaga imposition of extensive fines äh, või siis eesti keeles suurte trahvide määramine. suur aitäh selle suulise muudatusettepaneku eest kui keegi ei ole vastu, siis me hääletame muudetud kujul. niisiis kakskümmend neli, kes on poolt? vastu? vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu? vastu võetud. muudatusettepanek üks, seda me ei hääleta. kaks, kes on poolt? vastu, ähm, tagasi lükatud. kolm, parandatud suuliselt raportööri poolt, kes on poolt, vastu, vastu võetud. neli, kes on poolt, vastu, vastu võetud viis, äh, suuliselt parandatud, kes on poolt, vastu, vastu võetud kuus, kes on poolt, vastu vastu võetud. ning nüüd me hääletame kogu eelnõu muudetud kujul ja me hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud. kuuskümmend kolm hääletajat, viiskümmend üheksa äh, poolt, üks vastu ja kolm erapooletut. me häälet-, äh, me õnnitleme raportööri raport on vastu võetud suure häälte enamusega. Del eh, successivo rapporto per l'Unione eh, per il Mediterraneo. Eh, nüüd läheme edasi, hakkame hääletama Vahemere Liidu raportit, see on pisut keerulisem. ma ei taha asju liiga keeruliseks küll ajada, aga hea, kui me kompromissid läbi suudaksime suruda ja palun, kui te hääletate, siis andke käega märku, tõstke käsi kõrgele. kõigepealt seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud. seitsekümmend üheksa, esimene osa, kes poolt? vastu, vastu võetud. teine osa, kes poolt? vastu, vastu võetud. kompromiss viis, kes poolt, vastu, vastu võetud. kaheksakümmend üks, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss üks, kes poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss neli, kes poolt vastu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend üks, ei. see langeb ära, kompromiss kaks, kes poolt, vastu, vastu võetud kompromiss kolm, kes poolt, vastu, vastu võetud. sada. ei, see kukub ära. sada kaks, kes poolt? vastu? ma ei saa sellest aru, ütleb esimees. igatahes tulemus jäi ebaselgeks, nii et hääletame elektrooniliselt poolt, kolmkümmend üks, kolmkümmend kolm vastu, seega tagasi lükatud. nüüd sada kolm langeb ära, sada neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viis, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kuus, suuliselt muudatud, kes poolt, vastu vastu võetud. sada seitse langeb ära, sada kaheksa täiendusega, kes poolt, vastu, vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud, sada kümme poolt vastu, vastu võetud. sada üksteist langeb ära, sada kaksteist poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kolmteist on tagasi võetud, sada neliteist poolt, vastu, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kuusteist poolt vastu, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt, vastu, vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu, vastu võetud, sada kakskümmend poolt, vastu, vastu võetud, sada kakskümmend üks poolt vastu, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kakskümmend neli, vabandust, sada kakskümmend viis, vastu, tagasi lükatud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu tagasi lükatud. kompromiss kuus, kes poolt? vastu, vastu võetud sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend seitse, kes poolt? vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks, kes poolt? vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus ei lähe, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, sada nelikümmend üks poolt. tahate üle kontrollida saja neljakümnenda? hääletus algas. hääletus lõppes. neliteist olid poolt, nelikümmend kuus olid vastu, seega tagasi lükatud. sada nelikümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud sada nelikümmend kaks ja sada nelikümmend kolm, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis on tagasi võetud, sada nelikümmend kuus. esimene osa, kes poolt, vastu, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, vastu võetud paluti üle kontrollida teine osa, hääletamine algab. hääletus lõppes. tulemus kakskümmend kaheksa oli poolt, kolmkümmend kaks vastu. kaks jäid erapooletuks ega tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend viis, kes poolt? vastu? vastu võetud sada nelikümmend üheksa ja sada viiskümmend, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. A null üks, kes poolt, vastu, vastu võetud. siis üks keeleline muutus sada ja nüüd sada viiskümmend kaks, kes poolt, vastu, vastu võetud sada viiskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viiskümmend kuus ja sada viiskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, vastu võetud kompromiss seitse poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, vastu võetud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse, kes poolt, vastu, vastu võetud sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend, kes poolt, vastu, vastu võetud, sada seitsekümmend kaks, kes poolt, vastu, vastu võetud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud nüüd sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis langeb ära. ja sada seitsekümmend kuus ja seitsekümmend seitse samuti, nii et kompromiss üksteist, kes poolt, vastu, vastu võetud kompromiss kaksteist, kes poolt vastu, vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes poolt, vastu, vastu võetud. üks, üheksa, üks, kes poolt, vastu, vastu võetud. sada üheksakümmend kolm, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss neliteist, kes poolt, vastu vastu võetud. kakssada kolm, kes poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, kes poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kuusteist, kes poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss viisteist, kes poolt, vastu, vastu võetud. kakssada kolmteist, kes poolt vastu, tagasi lükatud. kakssada neliteist poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss seitseteist, kes poolt, vastu, vastu võetud. kakssada kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend neli poolt vastu, tagasi, vastu võetud. kakssada kakskümmend viis, esimene osa, kes poolt? vastu, vastu võetud. teine osa, kes poolt? vastu. ma ei ole päris kindel, kontrollime üle. teine osa, hääletus algas hääletus lõppes. kolmkümmend üks olid poolt, kolmkümmend viis olid vastu, tagasi lükatud. kakskümmend, sada kakskümmend kuus suulise muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss üheksateist, kes poolt, vastu, vastu võetud. üksteist, kes poolt vastu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli, kes poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend, kes poolt, vastu, vastu võetud. nüüd kakskümmend üks, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kes poolt, vastu tagasi lükatud. kakskümmend kolm, kes poolt? vastu, vastu võetud. kakskümmend neli. kakskümmend neli, kes poolt? vastu, vastu võetud. kakskümmend viis, kes poolt? vastu, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend seitse, kes poolt? vabandust, see langeb ära. kompromiss kakskümmend kuus, kes poolt? vastu? vastu võetud. kakskümmend üks, kes poolt? vastu? vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes poolt? vastu? tagasi lükatud kaks, kolmkümmend üheksa, nelikümmend, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend kaks, kes poolt, vastu, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, vastu võetud. mina sain aru, et oldi poolt, aga mulle öeldi, et mitte kõik ei andnud käega märku, nii et kontrollime üle. neljakümne viienda hääletus algas hääletus lõppes. nelikümmend kaks olid poolt, üheksateist olid vastu ja seega vastu võetud. nelikümmend kuus, kes poolt? vastu? vastu võetud, nelikümmend seitse poolt. vastu ma ei tea nüüd. üsna tasavägine, kontrollime üle. palun andke käega ikkagi korralikult märku, kui te hääletate. nelikümmend seitse, kontrollime. hääletus algas. hääletus lõppes. näete siis, selge tulemus, aga väga raske oli visuaalselt seda määratleda. viiskümmend kuus poolt ja kuus vastu, nii et ülekaalukas võit. nelikümmend kaheksa, kes poolt? vastu, vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud viiskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud, viiskümmend kaks tagasi võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud viiskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud. Läheme kuuekümnenda juurde poolt, vastu, vastu võetud kuuskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud kuuskümmend kuus poolt vastu, vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend võeti tagasi, seitsekümmend üks poolt, vabandust, see langeb ära Läheme seitsmekümne neljanda juurde, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend viis. poolt, vastu. me peame selle üle kontrollima. hääletus algas hääletus lõppes. viiskümmend kolm olid poolt, üksteist vastu, seega vastu võetud. seitsekümmend kuus, kes poolt? vastu, vastu võetud. üks, kes poolt? vastu, vastu võetud. kaks poolt vastu, vastu võetud, kolm, tagasi võetud, neli poolt, vastu, vastu võetud, viis poolt, vastu, vastu võetud. mis tähendab, et nüüd rah-, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni arvamuse hääletus alustame seitsmendast, kes poolt? vastu, kaheksa, kes poolt? vastu, vastu võetud, kümme, kes poolt? vastu, vastu võetud, kaksteist, kes poolt? vastu, vastu võetud. proua Flootre, tahate midagi öelda, palun? ma teen ettepaneku, et me hääletame kolmeteistkümnendat lõiget INTA arvamusest. proua Tessanes, ettepanek puudutab põllumajandust. jah, meil on üheteistkümnes kompromiss, mis põllumajandust hõlmab, aga see lõige eh, on hoopis teistsuguse lähenemisviisiga, nii et eraldame, eri, erist-, hääletame eraldi kolmeteistkümnenda lõike osas. kas raportöör on sellega päri? jah, me arvasime, et see on hõlmatud kompromissiga, aga näib, et on mingid nüansid Mm, mida me ei arvestanud. Intakomisjon oli selle poolt, et üksmeelselt hääletada kolmeteistkümnenda lõike poolt. kolmteist, kes poolt? vastu, vastu võetud. neliteist, kes poolt? vastu, vastu võetud. ja nüüd jõuame uurimist tegevuse juurde ja ITRE üks, kes poolt, vastu, tagasi lükatud kaks poolt, vastu, vastu võetud, üheksa, kes poolt, vastu, vastu võetud, kümme poolt, vastu, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, vastu võetud tahate üle kontrollida kolmeteistkümnenda? kõik on siin võimalik loomulikult. nii et avan hääletuse. hääletus lõppes. kolmkümmend seitse olid poolt, kakskümmend kuus vastu, vastu võetud neliteist, kes poolt? vastu, vastu võetud, viisteist, kes poolt? vastu, vastu võetud, kuusteist, kes poolt? vastu, vastu võetud. nüüd elektrooniliselt hääletame resolutsiooni tervikuna. hääletus algas hääletus lõppes. seekord kõik hääletasid. viiskümmend kaheksa olid poolt, kuus vastu. ja seega heaks kiidetud ja meie õnnitlused raportöörile. hääletus sellega lõppes, palun võtke oma kaardid välja ja kell üksteist kolmkümmend jätkame volinikuga. Honorevole Brock, a facultad intervento, prego. härra Brock soovib eh, sõna, palun. härra esimees, selle raporti puhul järjekordselt me suurendasime finantsperspektiivi summade mahtu oluliselt. ükskord me juba varem tegime seda, kui me nüüd iga raportiga hakkame seda tegema, et suurendame rahasummasid, siis varsti on meil probleemid käes. me peame mõtlema mm, ikkagi, mida me siin rahaliselt tahame saavutada, peame mõtlema finantsperspektiivi peale ja me peame ka usutavad olema. aga paistab, et me kaotame oma usutavuse, me peame mingid raamid omale panema ja järje pidevad seejuures olema. ma tänan, härra Brock. nii et üksteist kolmkümmend, nagu ma ütlesin, edasi kohtumine volinikuga.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 Colleghi, se gentilmente prendete posto, possiamo... kallid kolleegid, palun olge nüüd lahked ja võtke istet, et me saaksime oma tööga jälle pihta hakata. meie tänases päevakorras on väga huvitav teema järgmisel, järgmise päevakorrapunktina no. ja me kohtume oma sõbraga, oma koostööpartneriga, äh, mitte kaastöölisega, sest et nüüd on tal ju hoopis teine ameti roll kui varem, ta külastas hiljuti Kaukaasiat ja eelmisel nädalal käis ta ka Ukrainas. nii et ma võin kõigile teist öelda, et mul on väga hea meel, et ta meie komisjoni vajadusi, Euroopa Parlamendi vajadusi nii kohusetundlikult arvesse võtab ja kohe pärast oma külaskäiku nendesse piirkondadesse tuleb meile aru andma meil on iseäranis hea meel, et ta räägib meile uuematest arengutest nendes kahes riigis, pidades silmas äh, näiteks Ukraina hiljutisi valimisi. ja Euroopa Liidu ja nende riikide vahelised suhted selles piirkonnas on äh, praegusel hetkel äh, väga olulised, meie jälgime tähelepanelikult, mis toimub selles piirkonnas, meil on plaanis uus assotsiatsioonilepe Ukrainaga ning äh, me oleme alustamas ka Lõuna-Kaukaasiaga läbirääkimisi. tänasel pärastlõunal kuuleme me komisjonilt, mis toimub selles piirkonnas, millised on läbirääkimiste arengud, nii et ma annaksingi sõna meie volinikule ning kutsuksin üles meie kolleege huviga kuulama voliniku aruannet nende riikide arengutest. meie kolleeg Kirillov on teinud raporti, mille me hiljuti vastu võtsime selle teema kohta. ma arvan, et rohkem ei olegi mõtet aega raisata, tegelikult raiskame ju teie aega, härra volinik, meie kolleegid huviga kuulavad kõike, mida teil on öelda. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka selle eest, et te rõhutasite, et tegemist ei ole ad hoc äh, kohtumisega, äh, eraldiseisva äh, kohtumisega, mm, mis jääb ainukeseks oma, oma reas, vaid tegemist on meie kokkuleppega, meie kokkuleppeks on sel, sellest aastast alates Äh, tihedat aktiivset koostööd Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoniga. austatud esimees, äh, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kallid sõbrad, mul on suur rõõm ja au edastada teile oma muljed äh, pärast hiljutisi külaskäike Kaukaasia piirkonda ja Ukrainasse. alustagem siis Lõuna-Kaukaasiaga iseäranis oluline on minu jaoks arvamuste vahetus pärast minu ettekannet ja pärast teie, teie enda arutelusid Lõuna-Kaukaasia teemadel ja pärast seda, kui te võtsite härra Kirillovi raporti vastu. ma olen veendunud, et väga paljud teie raporti soovitustest kattuvad minu enda mõtete ja omaenda, minu enda ideedega. Kaukaasiast jäi mulle meelde äh, üks selge sõnum Euroopale, ma kuulsin seda Armeenias, Aserbaidžaanis, Gruusias, äh, härra äh, esimees, president, peaministrid, kodanikuühiskond, opositsioon, valitsuspartei, erakonnad, kõik tahtsid tihedamat, süviti minevamat ja põhjalikumat suhet Euroopa Liiduga ja minu sõnum minu koostööpartneritele ja mei-, nende kõikide riikide pealinnades oli, et ka Euroopa Liit on valmis intensiivistama meie koostööd ja arendama konkreetseid koostöövaldkondi, kus meie suhted äh, võiksid olla tugevamad ja, ja kus meie suhete edasiarendamine oleks äh, nii äh, Lõuna-Kaukaasia kui Euroopa Liidu rahva huvides. mis puudutab idapartnerlust, mis eelmisel aastal Prahas alguse sai, siis ma kavatsen kanda hoolt selle eest, et see raamistik toob meile kasu mitmes piirkonnas, kõigepealt on meie eesmärgiks arendada lepingulisi suhteid oma idapartnerlusega, partneritega. Ukraina, Ukrainast räägin ma hiljem, Ukrainaga oleme me juba pidanud läbirääkimisi assotsiatsioonilepingu teemadel, oleme seda teinud juba mitu aastat. ning äh, Moldova Vabariigi läbirääkimised äh, said alguse kahe tuhande kümnendal aastal ning äh, jätkuvad praegu kiiresti täna on mul väga hea meel teile ette kanda, et assotsiatsioonileppe ettepanek äh, Lõunat-Kaukaasia riikidele esitatakse välisasjade nõukogule kümnendal mail ja see sillutab tee Euroopa Liidu äh, äh, koostööle ja läbirääkimiste alustamiseks lepingute sõlmimise eesmärgiga. ja meie eesmärgiks on kõikide Kaukaasia, Lõuna-Kaukaasia riikidega arendada koostööd lähtuvalt meie ühistest väärtustest ja ühistest põhimõtetest ja loomulikult võtan ma arvesse teie komisjoni ja Euroopa Parlamendi tähtsat rolli ka selles äh, töös. assotsiatsioonilepet silmas pidades äh, oleme me teinud ettepaneku äh, luua ka laiaulatuslik vabakaubandusala, see on äärmiselt oluline võimalus seda Lõuna-Kaukaasia riikide jaoks, kes on täitnud vabakaubanduspiirkonna ja, ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni eeltingimused. Need kokkulepped, mis minu jaoks on tegelikult kui majandusintegratsiooni kokkulepped, annavad meile viiesajale miljonile tarbijale äh, juurdepääsu Euroopa Liidu tuju, turule ja suurendavad kaubavoogusid ja investeeringuid, aga tegemist ei ole mitte ainult vabakaubanduslepingutega, tegemist, äh, need on väga mahukad lepped, kuid see tähendab ka seda, et suur osa kaubandust ja siseturgu puudutavatest kohalikest õigusaktidest äh, kooskõlastatakse Euroopa akiiga viisade valdkond ja inimeste vaba liikumise lihtsustamine on valdkond, kus Lõuna-Kaukaasia partnerid tahaksid suuremat panust Euroopa Liidu poolt, sellepärast et kodanikel on olnud kogemusi raskustega, viivitustega viisa taotlemise protsessis ja kodanikud avaldavad survet, niisiis viisalihtsustamise süsteem äh, on juba läbirääkimisel Gruusiaga, äh, gruuslased saavad õige pea äh, maksta vähem oma viisade eest ja viisareeglid on ka lihtsustatud. Gruusia jälgedes käivad Armeenia ja Aserbaidžaan ning nemad sooviksid ka alustada läbirääkimisi Euroopa Liiduga selleks, et lihtsustada oma kodanike reisimist. on selge, et meie partneritel on suured nõudmised Lõuna-Kaukaasias, kuid ka Euroopa Liidu nõuded partnerriikidele on kõrged. me tahame, et nende õigusaktid oleksid paigas ja nende haldussuutlikkus piisavalt suur selleks, et poliitilised ambitsioonid saaksid münditud ka praktilisteks tulemusteks. Aserbaidžaani, Armeenia ja Gruusia poliitilised liidrid peavad seadma endale eesmärgiks vastutuse reformiprotsesside eest ja nende ülesandeks peab olema demokraatia ja õigusriigi põhimõtete tugevdamine, sellepärast et see on nende riikide valitsuse ja poliitikute kätes. komisjon annab omalt poolt tehnilist ja rahalist abi, aitab oma partnereid oma eesmärke saavutada ja seda muuhulgas äh, institutsioonide ülesehitusprogrammi raames, äh, mida me koos oma partneritega praegu kavandame. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, äh, meie partnerriikide arengud mängivad olulist rolli ka seoses reformide kiiruse ja mõjuga ning reformide kiirus äh, annab äh, võimaluse ka kiiremaks integreerumiseks Euroopa Liitu. Armeenias kutsusin ma kõiki poliitilisi liidreid üles poliitilist reformi toetama ja kiirendama selleks, et äh, valimiste standardeid parandada ning kiirendada mõningate oluliste poliitiliste teemade käsitlusi. ma mõtlen siin kahe tuhande kaheksanda aasta märtsi presidendivalimiste järgseid probleeme ja mis praegusel hetkel äh, takistavad äh, ühiskonna kogu potentsiaali rakendamist. Äh, meie arutelude keskmes oli iseäranis inimõiguste küsimus. mis puudutab kohalikku poliitilist olukorda Gruusias ja iseäranis peatseid valimisi, kohaliku tasandi valimisi mais ma esi-, kuulasin äh, nii valitsusparteide kui ka opositsiooni esindajad, pöördusin mõlema osapoole poole ja rõhutasin, kui oluline on äh, rahvusvaheliste valimisstandardite järgimine, poliitiline pluralism, äh, elav kodanikuühiskond ja avatud meediakeskkond. Need on olulised tegurid demokraatia tagamisel. teisisõnu, tuleb lahendada probleemid seoses sünergia puudumisega. sünergia on puudulik äh, ühelt poolt äh, demokraatia püüdluste ja kaasava ühiskonna püüdluste vahel mis puudutab Aserbaidžaani, siis Aserbaidžaani poliitilised liidrid ühiselt eh, tahaksid alustada konkreetset dialoogi Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani koostöö laiendamise teemadel ja see koostöö peaks olema midagi enamat kui energiasektor, me usku, usume, et Aserbaidžaani ja Euroopa Liidu äh, põhikoostöö valdkonnaks on siiski energia, kuid me rääkisime sellest, kuidas me võiksime Aserbaidžaaniga kaasajastada, nende majandust mitmekesistada ning arend- ja ning toetada arengut äh, ka maaprovintsides. ma kutsusin üles demokraatia, suurematele demokraatiapüüdlustele ning rõhutasin, kui oluline on inimõiguste austamine ning äh, põhivabaduste austamine me rääkisime nii presidendi kui ka välisministriga sellest, kuidas võiks äh, luua äh, erilise partnerlussuhte Aserbaidžaani kaasajastamiseks. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kogu minu reisi vältel Lõuna-Kaukaasias tundsin ma, kuidas äh, seal on piirkondlikud pinged ning relvakonfliktid mõjutavad kogu piirkonda. Need relvakonfliktid on mõjutanud väga dramaatiliselt ka inimeste elusid ma rääkisin, kuidas on võimalik maapagulastega Gruusias tööd teha ja, ja Aserbaidžaani maapagulastega samuti ning äh, rääkisin äh, peakorteritega Euroopa Liidu äh, järelevalvemissioonis Gruusias. ma olen veendunud, et inimeste tragöödiad koha peal on aidanud mul paremini, aidanud mul paremini mõista neid väljakutseid, millega seisavad silmitsi Lõuna-Kaukaasia inimesed. konfliktid on kummitanud Lõuna-Kaukaasia piirkonda kaua, juba liiga kaua ning oma kohtumistel kohapealsete inimestega rõhutasin ma, et meie Euroopa Liidu eesmärgiks on stabiilne turvaline ja jõukas Lõuna-Kaukaasia piirkond. Armeenia-Türgi lepitusprotsess on äärmiselt oluline ja ehkki ma äh, äh, võin ehkki ma võtan arvesse eelmise nädala arenguid, äh, olen ma veendunud, et Armeenia jääb pühendunuks sellele protsessile Nagorno-Karabahhi osas või Mägi-Karabahhi osas Euroopa Liit toetab jätkuvaid püüdlusi rahu poole ja Gruusia puhul on kindel, et Genfi läbirääkimised ja kõikide ka, osapoolte kaasamine on äh, oluline, need läbirääkimised peavad jätkuma ja viima konkreetsetele tulemustele, mis äh, on äh, kaugemad kui konkreetsete intsidentide ärahoidmine. kaasamine läbi koostöö on initsiatiiv, mida Euroopa kindlasti toetab. ja nüüd ma pöörduksin Ukraina teema juurde. ma külastasin Kiievit eelmisel nädalal ja minu külaskäik tähendas, külaskäigu hulg-, jooksul olid koosoleku, kohtumised ministritega, peaministriga, presidendiga, ka äh, opositsiooniliikmetega ja kodanikuühiskonna esindajaga. ja me külastasime Kiievit äh, Janukovitši ametisse pühendamisel äh, veebruaris ja kohtusime härra Janukovitšiga tema külaskäigu jooksul Brüsselis märtsi alguses. ma äh, kohtusin ka kohaliku spiikriga ja parlamendi äh, komisjonide esindajatega, Boris Taratšukiga, kes on Euroopa Integratsioonikomisjoni esimees ja ka Euroopa Liidu Äh, Ukraina parlamentaarse koostöödelegatsiooni äh, aseesimees. külaskäik äh, oli väga ajakohane, sellepärast et see kattus tegelikult valitsuste ettevalmistustöödega reformiprogrammiks. see reformiprogramm tuleb, peab olema valmis juuniks ning ka gaasi ja Sevastopoli ja Sevastopoli baasi väljakuulutamisega ma äh, esitasin võtmereformide nimekirja neile, millega, millega tuleb kiiresti tegeleda äh, ja neid võib arendada koostöös Euroopa Liidu võimaliku abiga. see nimekiri hõlmab valdkondi nagu poliitilised reformid, makromajanduslik stabiilsus, kaubandus ja ärikeskkond, mobiilsus ja energia Need on arendatud, see nimekiri koostati koostöös komisjoni erinevate talitustega pärast Välisasjade Nõukogu eelmist kohtumist. ma esitan selle dokumendi ka teile, härra esimees, sellepärast et on äärmiselt oluline, et teil on meie maatriks olemas ning et nimekirjad saaksid ühendatud, äh, siis äh, reformid, äh, mida on Ukrainalt jõutud, nõutud ja siis ka Euroopa Liidu võimalike algatuste nimekiri, mis peaks ühenduma selle esimese nimekirjaga. see on, annab juhtnööre ka kohalikule valitsustele ja aitab tagada seda, et valitsus mitte ainult sõnades, vaid ka praktikas liigub reformide teed pidi. see maatriks on põhjalik tööriist, mis on otsekui rooliks valitsuse reformiprogrammis ning see peab aitama hoida reformiprotsessi hoos, täies hoos ja see aitab Ukrainat hoida õigel teel Euroopa integratsiooni kontekstis äh, me liigume siis äh, assotsiatsiooni äh, leppe suunas ennekõike ja pärast vaatame, mis edasi saab. see maatriks on poliitiline juhtimistööriist, see maatriks ei asenda assotsiatsioonilepet, see maatriks ja protsessid, mis on seotud maatriks, maatriksiga, ei ole otsekui paralleeliks meie assotsiatsioonileppele Äh, sugugi mitte, see on meie ühine tööriist, mis aitab meil tagada, et äh, Ukraina reformiprotsess äh, ühelt poolt ja Euroopa Liidu algatused teiselt poolt on kaks kokkusobivat protsessi, teineteist täiendavat protsessi, protsessi mitte ainult algfaasis, vaid ka rakendusfaasis. mis puudutab assotsiatsioonilepet, siis koha pealt avaldati sugev, tugevat lootust, et leping allkirjastatakse kahe tuhande kümnendal aastal, ma tuletan teile meelde, et me äh, rääk-, alguses töötasime kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eesmärke silmas pidades ning president Barroso ja president Janukovitš esimesel äh, märtsil ka kinnitasid sa seda. ma selgitasin, et on vaja veel pingutusi iseäranis val valdkonnas, aga ka jah, mis puudutab Piisa dialoogi, siis ma selgitasin, et komisjon äh, tahab rakendada teekaardi lähenemist, kuid äh, Ukraina omalt poolt peab tegema veel täiendavaid pingutusi meie äh, oleme maalt poolt algatanud konstruktiivset dialoogi Euroopa Liidu välisministritega, aga see dialoog peab jätkuma. me loodame, et äh, Euroopa Liidu Ukraina tippkohtumise eel toimuvad äh, veel äh, edasised positiivsed arengud. samuti rääkisime me Euroopa Liidu integratsiooniprotsessi rakendamisest poliitilise lõhe üleselt ja kaasates kogu kodanikuühiskonda, opositsiooniliidrid olid valmis aitama kaasa nende reformide läbiviimisele, mis on seotud Euroopa integratsiooniga seda oli väga tähtis kuulda, seda oli oluline kuulda meie jaoks äh, ka meie, ka endiselt peaministrilt Timošenkolt. ma esitasin reformi nimekirja koopia, selle nõndanimetatud maatriksi koopia ka opositsiooniliidritele Ukrainas ning rõhutasin, kui oluline on koostöö Ukraina parlamendis reformi agenda elluviimise protsessis, selle nõndanimetatud maatriksi elluviimise protsessis. mind äh, teavitati ka gaasi, uuest gaasileppest äh, ja Liisa äh, ja ja uuest laevastikubaasi avamisest Krimmis. Need on kaks vastuolulist küsimust, millele koha peal on vastu päris palju inimesi äh, valitsuse poolt, äh, nii palju kui ma aru saan. mis puutub gaasileppe läbirääkimistesse, siis eelmise aasta gaasileppe äh, läbirääkimised aitasid tagada Ukraina majandusstabiilsust, see oli möödapääsmatu, hädavajalik. uus lepe peaks võimaldama Ukrainal võtta vastu kahe tuhande kümnenda aasta eelarve ja alu-, alustada läbirääkimisi äh, Rahvusvahelise Valuutafondiga Ukraina äh, toetuse valdkonnas. aga opositsiooniliidrid on kritiseerinud uut äh, Musta mere baasilepingut kui suveräänsust loovutavat otsust valitsuse poolt mina usun, et tegemist on väga oluliste küsimustega Ukraina jaoks, mis puudutab gaasilepet, siis see lepe, seda lepet hinnatakse ning ma rõhutasin seda ka Kiievis, seda lepet hinnatakse Ukra-, Euroopa Liidu poolt ka äh, lähtuvalt sellest, et tuleb tagada äh, varustuskindlus, äh, samuti peab olema ennustatavus või läbipaistvus tagatud ning kolmandaks peab olema tagatud ka gaasi transiidisüsteemi kaasajastamine rääkides sellest, et tegemist on tegelikult suveräänse Ukraina küsimusega, lõhutasin ma siiski, et, et seetõttu on iseäranis oluline, et see, selline leping oleks kooskõlas põhiseaduse, põhiseadusega. siis äh, läbirääkimiste osas üldisemalt äh, praegune valitsus on uus ja poliitilised liidrid on selgelt välja öelnud, et nad on pühendunud Euroopa Liidu integratsioonile ja reformiprotsessile. me teame rohkem valitsuse kavadest siis, kui juunis esitatakse konkreetne reformikava, reformimaatriks ja teised tööriistad nagu assotsiatsioonilepingu päevakorda annavad meile võimaluse hinnata seda, kui suurel määral kohalikud reformilubadused äh, kattuvad ka, ka tegudega ja see saab olema üks minu jaoks prioriteetseid küsimusi järgnevate kuude jooksul. lisaks on oluline, et Euroopa, Euroopa Liit äh, teeb koostööd Ukrainaga siis, kui Ukraina äh, asub reforme ellu viima jällegi see maatrikse nimekiri andis, äh, tõi näite äh, meie reak-, võimalikest reaktsioonidest Ukraina positiivsetele sammudele. ja selle, see näiteks võib ulatuda äh, majandusabist kuni edusammudeni mobiilsuse vallas ja Euroopa integratsiooni vallas oluline on mitte teha koostööd ainult valitsusega, vaid ka teiste oluliste partneritega äh, Ukrainas, Ukraina parlamendiga, opositsiooniliidritega, äri, äriesindajatega, äh, kodanikuühiskonna esindajatega. kõik need osapooled peaksid osalema Euroopa integratsiooniprotsessis, mis on kaasav protsess. mind julgustas opositsiooni valmidus äh, toeda, toetada Euroopa integratsiooni suunas viivaid reforme. Lõuna-Kaukaasia ja Ukraina eh, piirkonna koostöö ja kogu Euroopa naabruspiirkonna eh, koostöö Euroopa Parlamendi, eh, selle komisjoni ja Euroopa Äh, selles koostöös on väga oluline roll Euroopa Parlamendile, välisasjade, Euroopa Parlamendi välisasjade komisjonile, teistel komisjonidel Euroopa Parlamendis, seetõttu oli mul väga hea meel viia teid asja äh, meie, minu külaskäiguga kurssi. pidades silmas viimaste aastate äh, tegevusi, siis me jätkame oma tööd samamoodi nagu varem, jälgime edusamme ja rõhutame, kui oluline on Euroopa naabruspoliitika eesmärkide poole liikuda ja meie naabruspoliitika raportid äh, saavad olema äh, nii, seal saavad olema nii kiidusõnad äh, kui ka kriitika ja soovitused tulevaseks, tulevasteks sammudeks. ma ootan rõõmuga võimalust tulla tagasi Euroopa Parlamenti seitsmeteistkümnendal mail, paar päeva pärast seda, kui me oleme esitanud sellekohased raportid ja siis räägime me naabruspoliitika raportitest ka teiega, aitäh! Grazie, komissario, è stato un. suur aitäh teile, härra volinik. Teie sissejuhatus oli väga huvitav ja ma luban, et, ma loodan, et debatt on sama huvitav. võttes arvesse, milliseid märksõnu te siin meile andsite. aga enne, kui me anname sõna kõigile sõnasoovijatele saab äh, sõna raportöör Lõuna-Kaukaasia asjade, Lõuna-Kaukasuse äh, regiooni raportöör. suur aitäh, härra esimees, ütleb raportöör Kirill, Kirillov ja lugupeetud äh, härra volinik Füüle. kõigepealt ma soovin teile avaldada tunnustust nende varases staadiumis võetud algatuste eest. mina äh, Lõuna-Kaukasuse asjade raportöörina olen samuti saanud asjakohast teavet, ka minuni on jõudnud teadmine, et meie visiite loetakse oluliseks ning et Euroopa Liidu huvi äh, julgeoleku küsimustes, äh, küsimuste suhtes ja koostöö suhtes on kõigile oluline. Teie teate ilmselt juba ammu et äh, meil ei ole selles regioonis olnud äh, tugevat ähm, esindatust. kuid äh, nüüd on tulnud signaale, mille abil me saame oma tegevust seal tõhustada. ja teie visiidid kolme kirjeldatud riiki annavad lootust, et ähm, me tõesti hakkame aktiivselt arendama oma suhteid nende riikidega ning aitame kaasa nende stabiliseerumisele. me räägime nende riikide demokraatlikust protsessist ja samuti nende rahvusvahelistest suhetest, mis praegu kiiresti arenevad. Te olete ilmselt isegi juba ammu jõudnud tõdemusele, et iga riiki tuleb kohelda erinevalt, kuid samas me siiski soovime neid kohelda äh, ühtse plokina ja äh, arendada nendevahelist koostööd. kuid mulle valmistab muret ja loodetavasti te nõustute minuga, et see ongi murepunktiks. mulle valmistab muret, et äh, Gruusia-Venemaa sõjaline konflikt Ehm, mis puhkes siis, kui me olime lihtsalt oodanud, mis juhtub, lõpuks puhkeski konflikt, see valmistab mulle muret, kuid mulle valmistab muret ka Mägi-Karabahhi ehm, olukord ja see, et me tegelikult ei ole võtnud piisavalt selget seisukohta, me peame selles küsimuses võtma seisukoha ja me peame olema sellesse töösse rohkem hõlmatud. ahvet on arutanud mandaadi küsimust mis puudutab läbirääkimisi Minski rühmaga, sest Euroopa Liit ei taha enam olla kõrvalseisjaks. meile on kõige tähtsam, et need kaks konflikti heidavad varju kogu regioonile, meie koostööle, mitte ainult majanduslike, majanduslikele küsimustele. Need konfliktid heidavad varju ka demokraatliku protsessi arengule ning äh, lugupeetud volinik Füüle, lubage mul öelda, et ma tahaksin, et me saaksime rääkida ka Lady Ashtoniga. me vajaksime äh, Lady Ashtoni seisukohta. sest see, et ta tegeleb ainult Türgi ja Rumeenia küsimustega, sellest nagu ei piisa. suur aitäh teile, härra Kirillov. nüüd saab sõna härra Kovatšev kaheks minutiks. aitäh, äh, lugupeetud esimees, lugupeetud volinik ning mul on väga hea meel, et te käisite Lõuna-Kaukasuse eh, piirkonnas ehm, ning eh, Ukrainas ja mul on hea meel, et komisjon ja nõukogu teevad omavahel ehm, koostööd. Aserbaidžaani ja Armeenia kohta tahaksin öelda, et konflikt on juba aastakümneid vana ning hiljuti kasutas Türgi seda konflikti oma huvides ära külmutamaks Türgi-Armeenia ammust, äh, ammuse piiritüli üle äh, kulgevaid äh, läbirääkimisi. ning samuti siis Armeenia genotsiidi küsimus, millest on samuti räägitud ja mida Türgi ei tunnista ning assotsiatsioonileping Armeenia, Aserbaidžaani ja Türgiga äh, sellise lepingu sõlmimine sunnib meid endalt küsima, mida saab Euroopa Liit äh, teha selleks, et me positiivsel moel aitaksime lahendada neid äh, konflikte, mis on Armeenia ja Aserbaidžaani ning Armeenia ja Türgi vahel. ja veel üks küsimus Ukraina kohta, sest ma olen Ukraina assotsiatsioonilepingu sõlmimise raporti variraportöör Rahvapartei fraktsiooni nimel hiljuti tekkis ühes Ukraina ülikoolis ähm, äh, selline olukord, mille lahendamisel öeldi et, et üheksakümmend protsenti Ukraina välispoliitikast on tegelikult samal joonel Euroopa Liidu omaga. ja on isegi öeldud, et, äh, et me näeme Ukraina-Venemaa äh, suhetest seda, millised on milline on peegeldus meie enda suhetest ja tulles nüüd selle üheksakümne protsendi juurde, kas te arvate, et see tulevikus muutub ja millises suunas? suur aitäh teile, härra Karatšev, Kovatšev. võtate kaks minutit. lugupeetud äh, härra esimees, aitäh teile äh, suur aitäh ma tahaksin samuti kõigepealt teid õnnitleda, lugupeetud volinik, selle seisukoha eest, mille te olete võtnud, sest ka mina leian, et Euroopa Liit peab selles maailma osas tegutsema aktiivsemalt. neli nädalat tagasi oli meil ühiskomisjoni kohtumine. see toimus Tbilisis ja oli tegelikult juba kaheteistkümnes koosolek oma taoliste koosolekute sarjas ning me leppisime seal kokku mitmetes soovitustes, me võtsime vastu mitmeid otsuseid. ja nagu me teame, oli meil detsembris ka Aserbaidžaaniga selline kohtumine ja varsti tuleb selline koosolek Armeeniaga. Need kolm riiki liiguvad kõik Euroopa Liidule lähemale ja me kõik oleme sellest protsessist väga huvitatud. ning see lähenemine aitab kaasa regiooni stabiliseerimisele ma soovin teie käest küsida, võttes arvesse hiljutisi konflikte regioonis, pean siis silmas just Venemaa ja Gruusia vahelist konflikti. ma soovin teie käest küsida, kuidas teie hindate asjade praegust seisu ning mis puudutab Genfi läbirääkimisi, kuidas te suhtute neisse? kuidas saaks Euroopa Komisjon mängida aktiivsemat rolli? tagamaks, et need läbirääkimised äh, päädivad edukalt. mis puudutab äh, vaatlusmissioone, siis tuleb tunnistada, et tegemist on ainsa meetodiga, mida selles valdkonnas, äh, mida selles regioonis saab kasutada. ja mis tõesti aitab meil selgelt välja tuua, milline on problemaatika kas te arvate, et nende, nende vaatlusmissioonide puhul oleks võimalik nad muuta piiriüleseks? aitäh! suur aitäh, härra esimees, ütleb härra Van Palen. ma soovin küsida teie käest, härra volinik, Ukraina kohta. Ukraina on alati saanud teha nii-öelda valiku, kas ta on rohkem läänemeelne või idameelne ning uuel valitsusel tegelikult puudub ambitsioon läheneda NATO-le. ometi tuleb mõelda julgeolekudimensioonile. kui te vaatate Musta mere alast olukorda ja seda, et tarvis on teha otsus, siis mis te arvate, kas praegune valitsus suudab tasakaalustada ähm, julgeolekudimensiooni küsimuse ja lähenemise Euroopa Liidule? me teame, et äh, Lääne- ja Ida-Ukraina on erinevad ja läänemeelne ja idameelne Ukraina on erinevad. kas teile samuti tundub, et Ukraina tegelikult on lõhestatud, et erinevad Ukraina osad soovivad oma tulevikult erinevaid asju või te ei nõustu minuga? suur aitäh, härra Van Palen! ja härra Schulz, kaks minutit. suur aitäh, lugupeetud härra volinik Füüle! Te rääkisite üsnagi lühidalt konfliktist, mis lõhestab veelgi juba lõhestatud riiki. ja siis veel sõjaline lepe Venemaaga. viimase kahekümne viie aasta jooksul oleme me oleme me saanud niigi pidevalt lüüa ja nüüd see lüüasaamine lihtsalt, lihtsalt jätkub. kaheks minutiks. suur aitäh, äh, härra esimees ja lugupeetud äh, härra volinik. kõigepealt äh, suur aitäh, te rääkisite meile sellest, mida te kavatsete teha Euroopa Liidu nelja idanaabri asjus minu küsimus puudutab Ukrainat ja mind huvitab see, kuidas teie hindate olukorda, mitte ainult, et annaksite infot, vaid et annaksite ka hinnangu Ukraina parlamendi otsusele, pikendada Venemaa laevastiku viibimist Sevastopoli äh, baasis äh, aastani kaks tuhat seitseteist äh, tingimusega või klausliga, et seda on võimalik pikendada veel viieks aastaks. Ukraina parlament võttis vastu otsuse, eile me teame, mis toimus Kiievi tänavatel ja me teame ka, et Venemaa tuuma äh, on peaaegu ühehäälselt ehk siis üheksakümne kaheksa protsendise häälteenamusega selle ähm, kokkuleppe juba heaks kiitnud. ma küsin teie käest, mida teie arvates toob see kokkulepe kaasa Ukraina suveräänsusele ning härra volinik, ma küsin ka, kuidas mõjutab äh, see Ukraina perspektiivi Euro-Atlanti äh,, Euro-Atlandi ala äh, suhete äh, jätkuvale pidamisele? aitäh! suur tänu! suur tänu, härra Sivetš, kaks minutit. aitäh teile, härra esimees. ma tahaksin teiega arutada gaasitarne küsimust. ja vastavat kokkulepet ei ole ju nii, et üks riik lihtsalt annab gaasi, võtab raha, teine tarnib seda ja saab selle eest raha. toimuvad ka partnertehingud mille raames Ukraina kahekümne aasta jooksul saab ähm, madaldatud hinnaga äh, gaasi, ta saab äh, kokkuvõttes neli miljardit äh, eurot allahindlust ja ta ei saa seda mitte rahaliselt, vaid allahindlusena. tegemist on sellise kummalise kokkuleppena, kokkuleppega ja see ei ole tegelikult seotud riigis toimuvate reformide, vaid pigem opositsiooniga. ma nägin eile Ukraina parlamendi, parlamendis toimuva kohtumise ülekannet ja mulle valmistab väga suurt muret see, kuidas Ukraina opositsioon sellele kokkuleppele reageeris. tegemist on sündmusega, tegemist on reageeringuga, mis ei ole absoluutselt demokraatlik. mul oli võimalik rääkida ka Janukovitši, Ukraina presidendi ning eh, Ukraina uue eliidi, uue valitsusega, kuid ma arvan siiski, et me oleme liiga eh, usaldavad. me võtame aluseks, et eh, prognoos on optimistlik, et Ukraina, Ukrainas on enamusvalitsus kuid ometi on ka selliseid fakte, mis tegelikult muudavad diskussiooni palju keerulisemaks suur aitäh ja proua Jäätemägi, Aserbaidžaani raportöör, kaks minutit. aitäh! ka mina olen käinud Lõuna-Kaukasuse piirkonnas ja ka mina olen aru saanud, et äh, neil on lootusi koostöö suhtes Euroopa Liiduga kuid äh, kaks asja valmistab mulle siiski muret. kõigepealt Mägi-Karabahhi küsimus. kas Euroopa Liit võiks ometi suhtuda aktiivsemalt, käituda aktiivsemalt? tegemist on ju meie oma, kes on äh, sellest mõjutatud näiteks äh, Prantsusmaa. miks me käitume praegu nii, nagu me käitume ja mis, mida me võiksime teha tulevikus? seda esiteks ja teiseks, Aserbaidžaanis toimuvad äh, varsti parlamendivalimised. kas Euroopa Liidul on võimalik äh, nende valimiste ähm, korraldamisel või vaatlemisel kuidagi sõltumatult äh, osaleda, ma saan aru, et tegemist on sõltumatu riigiga, kuid on mitmeid vabaorganisatsioone ja on opositsiooniparteisid, kes on ehk üsnagi nõrgad võib-olla me saaksime olla nende valimiste puhul kuidagi aktiivsed või kuidagi abiks, kas on võimalik, aitäh! suur aitäh teile, proua Jäätemägi! ainult kaks minutit. Two comments and one question to uh, Commissioner. First of all uh,, thank you very much for this uh, compre-. suur aitäh! Uh, kõigepealt uh, suur aitäh selle põhjaliku raporti eest põhjaliku ettekande eest ning ma tahaksin küsida Harkovi kokkuleppe või lepingu kohta, sest mullegi valmistavad muret selle lepingu tagajärjed, mis saabuvad tulevikus. ühest küljest on meil ju kogemus, mis ütleb, et Kremlin annab sõna, Kremlin võtab sõna või siis allkirja, kuid ähm, te, tegelikult see ju tähendabki seda, et gaasitarnet äh, ei pea võib-olla garanteerima, kuid sõjavägi Sevastopolisse läheb küll me peaksimegi selles situatsioonis enda käest küsima, kuidas, kuidas teie äh, suhtute võimalikku julgeoleku mõjusse, mis tekib Euroopa Liidu jaoks, võttes arvesse, et Euroopa Liidul on välispiir, äh, on piir Musta merega? ning äh, teiseks tahaksin ma küsida viisarežiimi hõlbustamise kohta ja ma tahaksin äh, teile südamele panna, et te peate selles vallas äh, tööd jätkama, eriti nende riikidega, keda see küsimus ennekõike puudutab. ja öö, äh, oma koduriigist, Eestist äh, on mul selline kogemus, et veel kümme aastat tagasi oli meil viisarežiim teatud Euroopa Liidu liikmesriikidega ning Eesti kodanikel oli seetõttu väga keerukas nendesse riikidesse reisida. seega kindlasti jätkake seda tööd ja viimane küsimus puudutab ühte väga äh, huvitavate, ähm, huvitavate asja, te rääkisite partnerlusleppest Aserbaidžaaniga, kas te saaksite sellest rääkida lähemalt, aitäh? suur aitäh teile, proua Ojuland! ja nüüd siis Kungariana, üks minut ja teie olete viimane kõneleja. suur aitäh! Te rääkisite viisa äh, vabadusest idapartnerluse riikide jaoks ning äh, ma olen kuulnud kuulujutte ka Venemaa kohta ja viisarežiimi muutmise äh, hõlbustamise kohta. kas te võiksite need jutud kas kinnitada või ümber lükata? ja siis, mis puudutab nüüd Venemaa ja Ukraina omavahelist kokkulepet ning Ukraina suveräänsust, siis see on üks asi, kuid Kreeka, Rumeenia ja Bulgaaria on ju Euroopa Liidu riigid ja võttes arvesse seda, Äh, siis äh, kuidas te arvate, et Venemaa ja Ukraina omavaheline kokkulepe mõjutab Musta mere regiooni julgeolekut? suur aitäh teile! sõna saab vastuseks härra Füüle. kuid te, äh, teil on võimalik rääkida ainult kella poole üheni. Te peate küll vastama üheksale inimesele, kuid midagi pole parata. Um, <clears throat> ma tänan Mm, tänan lugupeetud saadik Kirillovit. Teie märkusega seoses äh, peab ütlema, et see meeskond, mida mina juhin, on Lissaboni järgne meeskond ja paranes Ashtoniga me koordineerisime oma tegevust väga tihedalt. nii et me üritame nüüd rääkida oma partneritega seal mitte ainult ühenduse poliitikatest, vaid ka ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast. nüüd Aserbaidžaani, Armeenia konflikt ja mida Euroopa Liidul annab siin ära teha? härra Kirillov ja teisedki saadikud küsisid selle kohta ma arvan, et loogika on siin äärmiselt lihtne. pärast Lissaboni lepingu jõustumist, kui me tahame nüüd tugevdada oma globaalset rolli, kui me tahame tõesti ühel häälel rääkida ka välispoliitika küsimustes, siis tõesti me peame aktiivsemaks muutuma. ja ma olen täiesti ühel meelel parunes Ashtoniga et seda globaalset rolli me ei saa etendada, kui me ei alusta oma lähinaabritest. kas see tähendab seda, et täna või homme eh, on meil juba instrumendid, mis tõhusat rolli etendavad? ei, sugugi mitte. on väga palju ah, auahneid püüdlusi ja need on kõik väga õigustatud. ja meie Äh, volinik, äh, välispoliitika kõrge esineja ja esindaja ja asepresidendil ei ole ju veel ju kasutada ka välisteenistust. nii et äh, võtab lihtsalt aega seni, kui ta saab selle instrumendi oma käsutusse ja me saame hakata suuremat rolli etendama. see ei tähenda seda, et me täna juba ei tee kõike, mis meie võimuses. vastupidi, jaga na, Põhja, vabandust, Mägi-Karabahjas me äh, rakendame usalduse tugevdamise meetmeid. Need on juba olemas. ja nüüd me äh, juba tunnetame selles piirkonnas ka, kuidas meie välis- ja julgeolekupoliitika instrumendid toimivad. aga see on pikk protsess ja selle lõpus kindlasti kasvab ka Euroopa Liidu roll. nii et eh, mitte ainult naabruspoliitika raames, vaid ka konfliktide lahendamisel. Eh, siin tsiteeriti valesti see üheksakümmend protsenti ja meie välispoliitika eh, deklaratsioonid, igasugused välispoliitilised avaldused, neid peeti silmas, kui räägiti üheksakümnest protsendist ja nüüd mm, see tehing, mis sõlmiti Sevastopoli mereväebaasi rendi pikendamiseks, saab näha, mis on selle järelmõjud ja kindlasti on see paljude analüüside objektiks. härra Taaler, teie äh, küsisite Genfi läbirääkimiste kohta ma üritasin selgelt välja öelda, et mitte ainult on vaja jätkata Genfis läbirääkimisi, vaid on ka vaja laiendada nende läbirääkimiste eh, mahtu ja koondada tähelepanu intsidentide ärahoidmisele. ja ma rääkisin ka siin Euroopa Liidu vaatlusmissioonist, EUMM-ist Gruusias. selleks, et see missioon saaks täiel määral oma mandaati rakendada, äh, hõlmata ka administratiivpiiri teist poolt, äh, siis Lõuna-Osseetiat. paraku praegu ei ole see võimalik, aga loodetavasti tulevikus küll. aga nüüd vahepeal on meil vaja äh, teha koostööd Venemaaga seismaks hea selle eest, et Venemaa peaks kinni kõikidest nendest tingimustest, mis on kirjas äh, relvarahu lepingus, et ta täidaks kõik oma kohustused selle lepingu alusel. härra Palen, teie küsisite, et kuidas äh, see mõjutab julgeolekut ja tasakaalu, saab näha meie olime seal kohal äh, teisel päeval pärast selle baaside lepingu allakirjutamist, saab näha, milline mõju sellel lepingul on. president kinnitas küll mulle äh, kui ta käsitles äh, seda küsimust, ta ütles, et niimoodi sellele küsimusele lähenedes on Ukrainal võimalik rohkem tähelepanu koondada Ukraina Euroopa Liiduga eh, lähenemise agendale. ja see otsus, mis langetati, ei ole intuitiivne ainult, see tugines ka eh, mitmesuguste stsenaariumide analüüsidele ja analüüsiti ka seda, mis juhtub pärast aastat kaks tuhat seitseteist, kui rendileping lõpeb. ma rohkem ei saa selle kohta praegu midagi öelda nüüd proua Andrik Jeene küsimus. huvitav oli see, et venelased tegelikult tahtsid pikemat perioodi kui kakskümmend viis aastat rendilepingule ja huvitav oli see, et nemad arutasid pikemat perioodi. kuidas see jälle kõik hakkab mõjutama julgeolekut, seda saab näha, aga tuleb arvestada et see sõjaväebaas äh, on seal juba aastaid ja aastaid olnud. kuidas see hakkab mõjutama Euroopa integratsiooni? mina ütlesin Kiievis, et integratsiooni jõupingutuste üle me otsustame, kui me vaatame, kuidas kulgevad reformid Ukrainas ja mitte tingimata selle üle, et pikendati sõjaväebaasi rendilepingut. härra Šiviets, ma arvan, et tähtis oli saada Ukrainalt liidritelt kinnitust selle kohta, et see tehing ei tähenda seda, et Ukraina Eh, ei võta järk-järgult kasutusele Euroopa hindu gaasile ja kütusele. ja see eh, tehing ei mõjuta kavatsusi moderniseerida transiidisüsteeme. me saime kinnitust, mida me taotlesime Ukraina poolelt selle kohta nüüd optimism. ma arvan, et ma ütlesin täiesti selgelt välja, et meie optimism lõppkokkuvõttes ei äh, põhine sõnadel ja võetud kohustusel, vaid ikkagi Ukraina poole tegudel. ja kui ma olin seal, siis oli tol hetkel väga tähtis et mõistetaks, eh, kuivõrd tähtis on, et Ukraina reformide pakett läheks kokku Euroopa agendaga ja ma uru-, usun, et meil õnnestus see ühilduvus saada ja nüüd teine aspekt selle maatriksi abil. kõik saigi teoks. nagu üks diplomaat Kiievis ütles et äh, jutud on räägitud, et vaatame, kas nüüd ka teod äh, järgnevad, aga see ei ole minu tsitaat. Äh, lugupeetud Jäätemägi, teie küsisite Mägi-Karabahhia kohta, ma arvan, ma juba vastasin ka teie küsimusele ja ma loodan, et ajapikku me hakkame etendama ka aktiivsemat ja positiivsemat rolli seal. nüüd lugupeetud saadik Ojuland, teie küsisite selle kohta, et äh, kuidas siis talitada, kui Venemaa oma allkirja lepingult tagasi võtab. mina sain äh, selle tehingu venekeelse teksti lugeda, see tekst on kahel leheküljel ja seal all on üks allkiri ja need äh, kaks lehekülge puudutavad nii gaasitehingut kui ka baaside lepet. ja ma ei kujuta ette, kuidas on võimalik need kaks küsimust äh, lahku lüüa, tegemist on ikkagi ühe äh, seotud tehinguga, need kaks aspekti on ühes tehingus ja seotud. ja tõesti Ukraina ametivõimude jaoks oli tähtis sõlmida see tehing, võttes aluseks jaanuari kaks tuhat üheksa arengud. Neil tegelikult ei olnudki nii palju instrumente, mida kasutada. üks võimalus oli panna Venemaa huvituma ja kaasata Venemaa gaasitransiidisüsteemide edasiarendamisse aga nagu te teate, Venemaa mm, ehitab Nord Streami ja South Streami ja teeb äh, tegelikult kõik selleks, et mitte vajada Ukraina transiidisüsteemi. nii et äh, see instrument, võimalus juba langes ära ja ega neil väga palju muid võimalusi ei jäänudki aga jälle ma jagan äh, teiega neid selgitusi, mida me saime Ukraina poolelt. nüüd erilised partnerlussuhted Aserbaidžaaniga. Aserbaidžaan ei kuulu WTO-sse ja Aserbaidžaanist endast sõltub, kas ta tahab hakata WTO liikmeks või mitte. mina sain aru niimoodi, et see ei ole neil lähiaja päevakorras. ja sellepärast ei saa Aserbaidžaan ka Euroopa Liiduga seda sügavat vabakaubanduslepingut läbi rääkida praegu ja sellega nad jäävad ilma väga tugevast instrumendist, mis aitaks teil Euroopa agendat edasi arendada. me siin ragistasime ajusid oma partneritega Aserbaidžaanis ning tulemuseks oli see, et kõigepealt me võime alustada läbirääkimisi liitumislepingu üle Aserbaidžaaniga, sest meie mandaat on piisavalt paindlik, et alustada neid läbirääkimisi. ilma, et eelnevalt oleks toimunud äh, majandusintegratsioon ja samal ajal paralleelselt saaksime me maksimeerida äh, praegused lepingulised võimalused, mis meil Aserbaidžaaniga on juba olemas. isegi praeguses formaadis annavad need lepingulised suhted terve rea võimalusi lähendada Aserbaidžaan meie poliitikatele. teiseks, mõlemad pooled äh, olid väga selle poolt, et energiasektori kaugemale liikuda. loomulikult mitte ignoreerida energiasektorit, aga ja loomulikult energeetika ära kasutada kui vedur, eestvedaja, mis aitab Aserbaidžaani majandust moderniseerida. ma käisin hiljuti Aserbaidžaanis ja ma pean ütlema, et silmnähtavalt muutuvad kõik asjad Aserbaidžaanis. aga äh, äh, kasutada Euroopa Liidu abi ka laiemalt et Aserbaidžaani ühiskonda moderniseerida. kui te täiustate oma äh, majandus, sotsiaalsüsteemi, ühiskonna struktuuri erinevatel tasanditel, siis tuleb käsitleda haridust ja kõiki muidki valdkondi. aga see on kõik raske ja Euroopa Liit on just õige Aserbaidžaanile appi siis tulema. nii et selline partnerlussuhe moderniseerimise huvides. ning meil on juba mõned mõtted eh, selle kohta. ja kui president Barroso käis, läheb Aserbaidžaani, seda visiiti kavandatakse ja siis need kaks presidenti hakkavad omavahel arutama neid asju ja annavad siis meile kätte ka suuna edasiseks tööks. nüüd äh, Ungurianu küsimus, äh, et viisavabadus Venemaaga. ma tean, et on täiesti selge ettekujutus sellest, mida on vaja kõigepealt täita, et saaks viisarežiim lihtsustuda. ja väga hea eeskuju on meil teekaardid Lääne-Balkanil. meil on selline teekaardide põhine lähenemisviis viisaküsimustes ja ma tean, et vastavad ametkonnad, ministeeriumid arutavad viisa temaatikaga seonduvat ja lõppkokkuvõttes on kõik loomulikult liikmesriikide kätes. aga ma arvan, et see väga äh, tähtis, tehniliselt nõudlik ja poliitiliselt delikaatne teema vajab väga põhjalikku arutamist ja poliitilist kaalumist. ma tänan. see oli väga-väga põhjalik vastus väga analüütilisele mõttevahetusele ja te näitasite üles äh, suurt delikaatsust ja pidasite kinni ka ajakavast ja tegite Äh, kõik väga põhjalikult ja kiiresti. nii et loodetavasti me kohtume ka tulevikus. seitsmeteistkümnendal mail on kavandatud järgmine kokkusaamine. Äh, ja siis me juba kuuleme edasistest arengutest ja saame neid arutada. ma tänan kõiki sõnavõtjaid ja komisjon jätkab oma tööd kell kolm täna pärastlõunal siis vahetub ka koosoleku juhataja.